time. Right, if, if we could sit... palun võtke istet, sellepärast et muidu kaotame liiga palju aega, me oleme juba kümme minutit ära raisanud. niisiis, me oleme nüüd jõudnud päevakorrapunktide kuus ja seitse juurde. tegemist on siis avaliku kuulamisega Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide teemal ja Euroopa riskikapitalifondide teemal ning arutame siis raporti eelnõusid ja paralleelselt sellega toimub ka kuulamine. kuulamise eesmärk aidata meil hinnata, kas komisjoni ettepanekud loovad sobiva raamistiku selleks, et äh, sotsiaalettevõtteid ja turge toetada ja kas niimoodi raha kaasamise tõhusus paraneb ning äh, kas äh, need ettepanekud edendavad Euroopa riskikapitali äh, sektorit, et VKE-del oleks võimalik rohkem raha saada. niisiis, me oleme korraldanud selle kuulamise kahes osas, esimene osa on pühendatud siis Euroopa Sotsiaalettevõtlusfondile, Sofia Koni on meie raportöör ning kõigepealt Äh, kuulame ära raporti tutvustuse, siis äh, väike minikuulamine ja siis anname jälle sõna raportöörile ja seda teeme siis tunni aja jooksul, aga võtame maha see kümme minutit, mis me ära raiskasime. Sofi, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid. lugupeetud külalised ma tunnen suurt headmeelt, et saan täna kõneleda teemast, mida käsitletakse parlamendis esmakordselt eh, ehk siis sotsiaalsest ettevõtlusest ning investeeringutest selles valdkonnas. ja samuti on tegemist siis eh, uue vormiga raporti esitlemisel ehk siis just enne kuulamist saame tutvustada oma raportit tahaksin ütelda, et komisjon on tulnud välja suurepärase ettepanekuga, mis on väga ambitsioonikas lisaks sellele on tegemist ka proaktiivse lähenemisega. Euroopa Parlamendis on viimasel ajal käsitletud eelkõige selliseid dokumente, mis äh, tegelevad regulatsiooni kontrolliga. siin aga on tegemist äh, sotsiaalettevõtluse ning investeeringutega ja tegemist on äärmiselt huvipakkuva lähenemisega, seda äh, kuna meil on Euroopas vaja finantseerida seda sektorit mis on äh, sotsiaalettevõte? eesmärgiks sellistel ettevõtetel ei ole kindlasti mitte äh, peamiselt äh, tulu, see võib olla teisene eesmärk, aga peamiseks eesmärgiks on nendega kaasa tuua positiivset mõju sotsiaalsfääris. see puudutab sotsiaalelamuid näiteks samuti äh, haavatavate isikute kaasamist ühiskonda, äh, puuetega inimeste tööhõivet, samuti äh, võiksin tuua ühe konkreetse näite, nii-öelda sotsiaalsed juuksuritöökojad, ehk siis tegemist on selliste juuksurisalongidega, mille hinnakiri võimaldab äh, teenuseid pakkuda äh, ka sellistele isikutele, kellel võib-olla selleks muidu piisavalt vahendeid ei ole, praegu on ju äh, juuksuriteenused suhteliselt kallid, aga siis tänu sellistele juuksurisalongidele on võimalik kaasata ka need inimesed ühiskonda, kes on Äh, marginaliseeritud. kokku on äh, tegemist kümne protsendiga Euroopa ettevõtetest ning äh, siia on kaasatud üksteist miljonit töötajat. milline on määruse eesmärk, esmas, esimeseks eesmärgiks on luua luba Euroopa kaubamärk investeerimisfondide jaoks, Euroopa Sotsiaalettevõtlusfondide jaoks siis see luba oleks mõeldud professionaalsetele investoritele, kes soovivad eh, solidaarse investeerimisega tegeleda. see tähendab seda, et kinni tuleb pidada teatud tingimustes, mis on ära toodud määruses ning eh, see võimaldab siis äh, tegevust edendada. praegu sotsiaalettevõtted äh, tegutsevad peaasjalikult subsiidiumide alusel. see aga ei luba piisavat jätkusuutlikkust ning äh, selle parandamine ongi üheks eesmärgiks. mida me soovisime oma tekstiga, me tahtsime, et fondile oleks investoritel kerge juurde pääseda, tahtsime muuta fondi atraktiivseks Äh, kuid samuti ka turvaliseks. atraktiivsus ning paindlikkus, äh, paindlik juurdepääsemine mingil juhul ei tohi kahjustada mm, turvalisust. atraktiivsuse seisukohalt me kõigepealt äh, leidsime, et tegemist on hea vahendiga, kui ta on atraktiivne, tahtsime ka, et ta oleks paindlik tahtsime, et äh, fond oleks äh, avatud väga paljudele erinevatele investeerimisvormidele. komisjon on seitsmekümneprotsendilise äh, juurdepääsumäära kehtestanud ja tegemist on siis investeerimismääraga, mis vastab solidaarsetele investeeringutele. sada protsenti oleks liigagi kaugele minev, tegemist on ju ka riskantsete investeeringutega et seitsekümmend protsenti tuleb, tundub olevat igati asjakohane ettepanek. teiseks, äh, mina tahtsin rõhku panna ka kommunikatsioonile. instrument on äh, tõhus ainult siis, kui äh, teda, seda teatakse, nii investorid peavad olema kursis sellega kui ka ettevõtted, millele see on suunatud seega ma soovisin, et nii ESMA omalt poolt kui ka liikmesriikide vastavad asutused tegeleksid kommunikatsiooniga. ja meie sooviks oli, et lähtutaks sellest, mis teatud, mõningates liikmesriikides tegelikult juba loodud on. osades liikmesriikides Euroopa Liidus on juba oma ekspertiis sotsiaalettevõtluse vallas ja minu sooviks oli, et me võtaks, saaksime kasu, võtaksime õppust sellest äh, ka Euroopa määruse väljatöötamisel. me rääkisime juurdepääsust enne, nüüd äh, räägiksin äh, turvalisusest, mingil juhul juurdepääsetavus ei tohi kahjustada turvalisust. minu sooviks on muidugi tehingute läbipaistvus, samuti soovin, et fondi juhataja Äh, mitte lihtsalt ei peaks ennast registreerima, vaid äh, talle tuleks äh, väljastada tegevusluba, see tagab suurema turvalisuse, samuti soovisin. et määrataks ära ka fondi asukoht. meie sooviks oli, et tegemist oleks päris paindliku süsteemiga siin ning samuti tahtsime tagada õiguskindluse määruse enda puhul nii et kõik mõistaksid üheselt määrust. selle, tegemist on esimese sammuga. päris paljusid aspekte tuleb veel analüüsida, seda teeb komisjon siis äh, peatselt ning samuti tuleb hinnata edusamme, mis äh, on saavutatud kõnealuste ettevõtete poolt, see on eriti huvipakkuv. ning äh, seejärel tuleks vaadata ka äh, läbi, mis, mida tasuks parandada, mida tasuks kohandada nii investorite jaoks kui ka ettevõtete jaoks, kellele fondid on mõeldud, fond on mõeldud. see oli minupoolne lühikene tutvustus, mis loodetavasti oli ka piisavalt selge. tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes omalt poolt abistasid mind aruteludes vägagi konstruktiivselt, tahaksin tänada ka Philip Lambertsit, kes töötas teise raportiga, Euroopa riskikapitalifondide raportiga. Need kaks määrust on omavahel seotud, nagu te teate. ja muidugi olen valmis ka vastama ja arutama seda küsim-, seda raportit. ja nüüd muidugi suure heameelega kuulan ära ka meie eksperdid ja külalised, aitäh! Thank you very much um.... suur aitäh. nüüd kavatsen anda sõna meie kahele kõnelejale. kõigepealt Nico Donahue, kes on äh, Big Society Capitali äh, tegevdirektor äh, ning seejärel Mirjam Schöning, kes on Šavi fondi esindaja. piirduge palun viie minutiga, sellepärast et meil on aega väga vähe ja siis saavad sõna saadikud. Äh, annan kõigepealt sõna variraportööridele ja ma ei tea, kas pärast variraportööri midagi alles jääb veel ajast. niisiis, Nick, sul on sõna Äh, aitäh selle võimaluse eest siin täna sõna võtta. kõigepealt tahaksin tutvustada Big Society Capitali, mis loodi äh, USA-s kui esimene pühendunud sotsiaalinvesteeringute pank. me saame raha kahest allikast. Äh, kõigepealt kasutamata pangakontodelt, mis on Inglise pankades ja elamulaenuühistutes ja teiseks me kasutame siis ka äh, nelja suurt panka, äh, mis investeerivad ka kakssada miljonit äh, naela omakapitali ja seda raha me kasutame siis edendamaks sotsiaalseid investeeringuid USA-s. me investeerime siis finantsvahendajatesse, tegemist on organisatsioonidega, mis siis soodustavad laenude korraldamist, samuti investeeringuid sotsiaalsektori organisatsioonidesse niisiis me toetame neid organisatsioone, mis äh, siis toetavad ühiskonda ega tooda kasumit omanikele ja aktsionäridele. siia kuuluvad siis heategevusorganisatsioonid, sotsiaalettevõtted, ühenduse organisatsioonid, mitmesugused ühistud ja ühisettevõtted ja teatud tingimustel me võime siia lülitada ka tulundusettevõtteid. väga oluline on see, et BSC teeb ainult investeeringuid, me ei anna laene või toetusi ja me alati arvestame siis äh, selle investeeringu riskiga ja samuti sotsiaalse väärtusega ning Äh, me võib-olla äh, lepime kasumitega, mis on väiksemad kui äh, tavaliselt, aga meil on siiski vaja kasumit selleks, et ka meie tegevus saaks jätkuda. mul on palutud arutada, kuidas arendada sotsiaalsete investeeringute turgu Euroopas ja kõigepealt iga turu loomine tähendab, vajab kolme asja, kõigepealt on vaja kapitali pakkumist, on vaja selle kapitali järele nõudlust ja on vaja tervet rida osalejaid, kes siis selle pakkumise ja nõudluse nõudluse kokku viima ning sotsiaalinvesteeringute turg, millest me siin täna räägime, ei ole ka midagi erinevat. räägiksin nüüd kõigist nendest elementidest lähemalt. kõigepealt kapitali pakkumine sõltub sellest, et on investorid, kes on valmis investeerima selleks, et tekitada positiivset sotsiaalset mõju lisaks siis eh, finantstulule Eh, see potentsiaal on tänapäeval suurel määral kasutatud. Eh, hiljutised uuringud Ühendkuningriigis näitavad et, et kuuskümmend viis protsenti investoritest kaaluks sellist investeeringut, aga keegi neist ei ole praegu teinud seda ja peamine põhjus on see, et nad ei tea, millised sellised investeeringud on, kuidas neid tehakse, nad ei tea, kuidas määratleda sotsiaalset mõju, kuidas seda mõõta ja millised on need eh, ohud, mida nad endale võtavad niimoodi investeerides ning ja sellepärast ongi äh, vaja siis konkreetseid äh, inimesi, kes äh, selliste investeeringutega tege-, tegu-, tegule-, tegutsevad ja meil on väga hea meel, et komisjon tahab luua Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid. Nendel ettevõtetel peaks olema võimalus investeerida väga paljudesse asjadesse ja investeeringute suurus ei tohi olla piiratud ettevõtte suurusega. meie eesmärk on äh, kasvatada selliseid ettevõtteid ja kui need ettevõtted muutuvad suuremaks, siis nad kindlasti ei äh, hakka äh, ainult kommertskapitali kasutama, nii et, et kui me piirame siin ettevõtete suurusi, siis see ei ole hea Nad peaksid eh, siis eh, saama investeerida erinevatesse vahenditesse, sealhulgas ka uutesse innovatiivsetesse väärtpaberitesse nagu eh, sotsiaalmõju võlakirjad, mis on siis Ühendkuningriigis välja töötatud selleks, et erasektori kapital, mis saaks kasutada sotsiaalorganisatsioonide rahastamiseks. samuti tuleks neid toetada teatud eranditega, nii et, et nad saaksid odavamalt ja kergemini investeeringuid teha ja neile võib-olla tuleks anda maksusoodustusi, kui nad investeerivad valdkondadesse, kus tulud jäävad allapoole normaalseid nüüd äh, investeeringute nõudluse pool nõuab sotsiaalseid ettevõtteid, millel on nii juriidiline struktuur kui ka oskusteadmised investeeringutega tegelemiseks ja see ei ole enesestmõistetav. niisiis. Yes, interpretation and when you read it's very difficult at that speed okay, I'll, so um, most social enamik sotsiaalsetest ettevõtetest keskenduvad sotsiaalsele mõjule ja mitte bilansile või rahavoogude aruandele. niisiis, see tähendab, et neil on vaja toetust, neil on vaja tehnilist abi, et nad jõuaksid siis sellesse punkti, kus nende, neil on olemas oma äriplaanid Äh, sotsiaalettevõtted nõuavad igasugust kapitalitoetust, neil on vaja laene, need laenud peavad olema pikaajalised ja taskukohase intressimääraga. samas on veel vaja omakapitali, pikaajalist riskikapitali, äh, mis on seotud ettevõtte edukusega. ja sellist kapitali on äh, tihtipeale kõige rohkem saa-, raske saada ja siin on Euroopa Liidu poolne rahastamine väga oluline ja isegi, kui äh, pakkumine ja nõudlus on olemas ja isegi, kui investoritel on parem arusaamine sotsiaalinvesteeringutest, on, ei ole ikkagi turgu, kui ähm, ei ole olemas institutsioone, mis ühendavad siis kapitali äh, eraldajaid ja kasutajaid, ega vahendajaid on vaja. ja see ongi meie ettevõtte BSC eesmärk meie abistame uusi sotsiaalinvesteeringute fonde, anname kapitali sotsiaalsetele pankadele, toetame uusi innovatiivseid partnerlusi, nagu näiteks sotsiaalse mõju võlakirjad ning teeme koostööd heategevusorganisatsioonidega ja sotsiaalsete ettevõtetega, kes tahavad oma bilanssi tugevdada ja eh, inimesi aidata. ning tahaksin veel kord rõhutada, et me usume, et sotsiaalsete investeeringute turg on väga varases arengufaasis, aga sellel turul on potentsiaal äh, aja jooksul sisse tuua miljardeid eurosid. see raha oleks väga vajalik äh, filantroopia jaoks, äh, selleks, et valitsused saaksid kulutada sotsiaalprogrammidele ja see võimaldab tõhusatel sotsiaalettevõtetel näidata, et nad on tõhusad ja äh, suurendada veelgi rahavoolu sellesse sektorisse. ning teie äh, toetus äh, siin on äärmiselt oluline, aitäh! Thank you very much um,. I have still got this suur aitäh, mul endiselt siin see kiirusenupp põleb siin kõnelejate puhul. Mirjam, palun järgmise. enne kui ma kommenteerin seda määruse ettepanekut, lubage mul tutvustada lühidalt Schwab sisse, sihtasutust. see oli esimene toetusorganisatsioon sotsiaalettevõtjatele Kontinentaal-Euroopas, see loodi kahe tuhandendal aastal Klaus Schwabi poolt ja tema naise Hilde poolt me oleme läbi vaadanud üle tuhande sotsiaalettevõtja üle maailma ja iga aasta valime välja umbes kakskümmend viis kuni kolmkümmend oma globaalsesse võrgustikku ja praegu on meie kogukonnas umbes kakssada juhtivat sotsiaalettevõtjat. me ei anna otseselt finantstoetust nendele, aga me aitame hõlbustada suhete loomist investoritega, et teiste ettevõtjatega, avaliku sektoriga ja teeme seda erinevate ürituste kaudu, nagu näiteks Davosi tippkohtumine. me oleme saanud väga avatud ja põhjendatud tagasisidet sellelt kogukonnalt ja see on aidanud meil edasi areneda. lisaks sellele kutsume kokku sotsiaalinnovatsiooni eksperte, äh, nõndanimetatud Global Agenda Councilite kaudu sellesse kuulub kakskümmend eksperti, sealhulgas sotsiaalettevõtjad, fondi äh, juhid, äh, pankurid ja Nico Donahue samuti on selle Sotsiaalinnovatsiooni Nõukogu liige. minu kommentaarid põhinevad eeskätt just selle nõukogu ja ekspertide kommentaaridel, aga ka minu enda kogemusel sotsiaalettevõtjatega koostööst viimase kümne aasta jooksul me oleme juba kuulnud, mida sotsiaalettevõtlus tähendab äh, ja äh, selle üle arutamiseks kulub ilmselt rohkem kui viis minutit, ma keskenduksin praegu ühele faktile ja asjaolule, mis puudutab praegu sotsiaalettevõtjaid nimelt, nimelt viiskümmend protsenti nende ajast kulub raha leidmisele ja see on tõesti väga ebaefektiivne. Äh, seepärast peaks kapitalituru sotsiaalettevõtjatele muutma lihtsamaks ja tõhusamaks. me räägime rahasummadest kakssada tuhat kuni kaks miljonit eurot, see on selline peamine ajavahemik, kus on tarvis investeeringuid sotsiaalettevõtjatele, nendele, kes tahavad kasvada tuleb arvestada ka hoolsuskohustusest tulenevate kuludega ja on nõndanimetatud surmaorg nende investeeringute vahemike puhul, mis vajab eeskätt meie tähelepanu. Nico Donohue juba rääkis samuti kapitali leidmise vajadusest ja me peame võimaldama kas grante, tehnilist abi või looma vahendusturud avalikkuse äh, avaliku sektori toetuse. rääkides järelevalvest ja aruandlusest, me oleme näiteks Indias saanud tagasilööki, kus nad on eemale liikunud oma esialgsest sotsiaalsest missioonist ja see on kindlasti väljakutse ning adekvaatse aruandlusmehhanismi leidmine ei tohiks üle koormata ka väiksemaid fonde liigse reguleerimise ja liigsete aruandluskohustustega. kindlasti on tegemist valdkonnaga, mis vajab järgnevatel aastatel arendamist. hea on, et me oleme näinud üha rohkem äh, standardite tekkimist, European Global Reporting Standard näiteks, aga kindlasti riikide reguleerijad ja ESMA äh, peavad veel silmitsi seisma erinevate aruandlusstandarditega veel mitme aasta jooksul, enne kui midagi põhjalikumalt muutub. nimetuste tähtsus, kõik eksperdid ja fondijuhid, kellega ma olen rääkinud, on tervitanud sellise üle-euroopalise nimetuse loomist ja kõik on olnud nõus ka sellega, et Josefi äh, fondide portfell peaks võimaldama investeeringuid ka väljaspool Euroopa Liitu, alguses ei olnud see päris selge. me oleme kuulnud erinevat tagasisidet selle kapitali protsendi kohta, mida tuleks investeerida kvalifitseeri-, vaatesse investeeringutesse, mõned on leidnud, et see peaks olema kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti, ähm, sest see samas võimaldaks fondivalitsejatel säilitada vajaliku likviidsuse, teised on leidnud et, et viiskümmend protsenti on pigem adekvaatne ähm, ja ühendada tavalised sotsiaalsed ja normaalsed investeeringud aga, aga üldiselt seitsekümmend protsenti leiti oleks hea lähtepunkt lõppkokkuvõttes äh, tahaksin välja tuua mõned äh, tulevased võimalused, kuidas Euroopa Liit võiks anda rahalise väärtuse sotsiaalsele väärtusele, näiteks äh, maksusoodustuste loomine selleks, et julgustada investeerimist sotsiaalettevõtlusse, näiteks et kui fond kasumit välja ei jaga, siis võidakse investeeringuid pidada äh, Äh, kohelda samamoodi nagu muid annetusi. samuti väiksema riski loomine ja erakapitali turgude võimaluste võimendamine. Nende erinevate meetmete kaudu äh, saaksid Euroopa Liidu riikide valitsused tõeliselt stimuleerida investeeringuid sotsiaalsektorisse. nii et äh, selles osas olen nõus samuti oma eelkäijaga ja tervitan seda ettepanekut ja veel kord suur tänu võimaluse eest täna siin esineda um,. Okay, aitäh ma arvan, et nüüd äh, toimime niimoodi, et ma annan sõna kõigepealt saadikutele, esmajoones variraportööridele kuna meil on aega väga vähe, peame kõik küsimused kokku koguma ja siis andma kõnelejatele võimaluse neile vastata ja lõpetuseks saab sõna veel raportöör ning saadikud, ma arvan, et te võite esitada küsimusi ja te võite ka raportit kommenteerida, sellepärast et tegemist on siin sellise ühisprotsessiga. ja kõigepealt Said. aitäh Uh, meil on siin kaks saidi. Said või Said on meil siin, jah? It's you. jah, äh, ma mõtlesin toda saidi seal. aitäh, ma kavatsen kõnelda hollandi keeles kõigepealt tahaksin tänada raportööri eh, tehtud töö eest ja samuti tahaksin tänada meie kahte külalist. tahaksin tänada sissejuhatuse eest sellesse teemasse. tahaksin öelda järgmist. ma arvan, et enamikes liikmesriikides on eh, sotsiaalse ettevõtluse fondi mõiste suhteliselt uus asi. enamikes liikmesriikides Äh, on tegemist asjaga, mida korraldab endiselt avalik sektor, seda nii riiklikul, kohalikul või, kui regionaalsel tasandil ning ma arvan, et meil on äh, võimalus äh, siin õhutada erasektorit osalema palju rohkem, kui ta siiani on teinud. ning seetõttu meie fraktsioon toetab komisjoni algatust, et meil oleks siin Euroopa märgistus. ma arvan, et nüüd rohkem kui kunagi varem on erasektor valmis investeerima sotsiaalselt vastutustundlikul moel. ning ma arvan, et see märgis võiks anda väga hea panuse nii et, et need eh, turuosalised, kes soovivad oma tegevust mitmekesistada, kes tahivad, soovivad anda panust sõus sotsiaalsesse majandusse, nendel oleks sellest märgisest kindlasti palju kasu. nii et, et ma arvan, et raportööril on õigus, kui ta ütleb, et meil on vaja paindlikku süsteemi, sellepärast et äh, muidu seda süsteemi lihtsalt ei kasutata. samuti peame silmas pidama seda, et äh, võib olla väga äh, palju erinevaid investorite kategooriaid, kes selle asja vastu huvi tund-, tunnevad, võivad olla suured investorid, aga ka äh, eraisikud, kes tahavad siis äh, sotsiaalsetel kaalutlustel äh, investeerida oma raha sellistesse ettevõtmistesse ja, ja kas võib-olla see künnis sada tuhat eurot ei ole liiga kõrge eraisikute jaoks niisiis, see on see küsimus, mille tahaksin esi-, esitada ekspertidele ja raportöörile ning teine küsimus puudutab definitsiooni, kuidas me defineerime seda te sõna sotsiaalne. ma arvan, et igas liikmesriigis on see definitsioon pisut erinev. kas jutt käib siin kõigepealt nendest inimestest, keda need äh, projektid palkavad, kas neil inimestel peab olema teatud taust, kas nad peavad olema teataval moel ebasoodsas olukorras. nii et, et mis on äh, nende projektide eesmärk ning äh, siin on selline hall ala sotsiaalse majanduse vahel ja, ja reaalmajanduse vahel, kui selliseid termineid võib kasutada Äh, see on ka küsimus, millele võib-olla eksperdid osta-, oskavad vastata ning viimane küsimus, millele tahaksin tõstatada, on järgmine. Äh, kõrvuti selle tegevusloaga on ka mitmeid teisi takistusi Äh, piiriülestel investeerimisprojektidel, maksusüsteem on riigiti erinev, reeglid on väga seg-, segadusse ajavad, kui jutt tuleb äh, koos raha, kaasrahastamisest. kas te näete mingit võimalust, kuidas me saaksime midagi Euroopa tasandil ette võtta selleks, et olukorda parandada? see oli kõik, aitäh! aitäh, Ole järgmisena! aitäh ja suur aitäh raportöörile ja Mm. ja teistele. tegelikult ma tahtsin esitada sama küsimuse definitsiooni kohta ja selle saja tuhande euro kohta siis äh, kutseliste investorite ja jaeinvestorite kohta. ja samuti äh, tahaksin anda teile võimalust täpsustada täpsemalt seda seitsmekümne protsendi asja. Te mainisite, et tegemist on äh, kehtestatud künnisega ma tahaksin äh, äh, ka, et te esitaksite mulle mõningaid häid näiteid, ma olen nende kohta lugenud siit. ja ma pean ütlema, et need ei ole eriti veenvad. ja see puudutab ka definitsiooni, nii et, et võib-olla äh, kõigepealt meil on vaja Euroopa tasandil lisaväärtust ja siis meil on vaja veel ka sotsiaalset lisaväärtust mina olen äh, jaeinvestor, ma ei ole kutseline investor. ning mina investeerin äh, paljudesse sellistesse sotsiaalsetesse ettevõtmistesse. mul ei ole võib-olla seda kasumit või tulu vaja, aga ma vajan midagi muud, ma vajan häid näiteid, teadmaks äh, et need ettevõtted ja organisatsioonid, et nad tõesti saavutavad neid tulemusi, mida nad väidavad end saavutavat. ja minu küsimus on ka selles, et kas seda äh, nimetust või seda ettevõtte liiki ei hakkaks kuritarvitama ja kas te olete kogenud seda riikides, kus selline süsteem on, et neid äh, ettevõtteid on kuritarvitatud, aitäh. aitäh, Philipp, järgmisena. So today I am uh, Äh, täna ma siis äh, istungi esimeses osas mängin Sveni. ja räägin prantsuse keeles, sellepärast et see on ka äh, Sophie emakeel ja tahaksin sulle tunnustust avaldada, tegemist on hea töö alusega, eh, sotsiaalsed investeeringud on eh, miski, mis on eh, oluline Euroopa jaoks, tegemist on oluliste investeeringutega, seega tunneme headmalt selle üle, et komisjon teemaga tegeleb. Mm, Sofi raporti kohta mm, paar märkust, artikkel kolm, meil on tekkinud küsimus selle kohta, kas on vaja äh, lisada siia sellised instrumendid nagu võlad, Äh, finantseerimisele, kui me räägime sotsiaalettevõtetest, sellepärast et äh, me leiame, et see võib tekitada olukorra, äh, mis muudab nad haavatavaks, kui seda valdkonda kasutatakse. see ei ole meie lõplik seisukoht, aga see, meil on tekkinud küsimus kolmkümmend kaks ja siin jällegi see ühtib sellega, mis Said ütles. erainvest-, tõrjete kaasamine on miski, mille suunas tuleb edasi töötada, kas seda tuleb teha hiljem või juba praegu tekstis see võimalus ette näha. ning muidugi on vaja ka vastavaid sätteid tarbijakaitseks. me leiame, et võib-olla Euroopas ju äh, säästetakse eelmisel aastal Belgia äh, valitsus kasutas ka erasääste riigivõla rahastamiseks. see tähendab seda, et ja me nägime ka, et oli riiklik äh, sääst, riiklikke sääste, mida sai kasutada. aga nagu Olle ütles, siin tegemist ei ole just ilmtingimata Äh, kasvu tagaajamisega, aga kui sääste on, siis tuleb seda ära kasutada. ja seega, kui me lükkame edasi investorite ringi laiendamise äh, väikeinvestoritele, siis ma leian, et me lihtsalt ei kasuta kõiki võimalusi. kakskümmend üks. nõustume sellega, et tuleb äh, välja töötada näitajad, mida on võimalik mõõta. artiklis kolm võiks samuti võib-olla natukene täpsemalt rääkida sellest, eh, mida me peame silmas positiivse sotsiaalse mõju all, näiteks võiks arvestada sellega, et kui me tahame arvestada ka selliste sotsiaalinvesteerimisfondidega, mis taastavad äh, teatud äh, loodusvarasid, mis on kahjustada saanud äh, läbi tööstustegevuse, siis võiks selline asi olla ka tulemusnäitajatesse lisatud. samuti aitäh kolmekümne kolmanda ning läbivaatamisklausli eest siin on meil võib-olla ka mõningaid ideid selle kohta, kuidas esmarolli näiteks parandada. põhimõtteliselt on tegemist muudatusettepanekutega, mis ei muuda mitte üldsegi sinu töö sisu, vaid me tahame natukene veel rikastada seda dokumenti. mul ei ole küsimusi küll äh, meie külalistele, ma usun, et äh, nende sõnavõtud olid piisavalt selged ja otseseid küsimusi mul neil ei ole. aitäh, Saied, nüüd on sul sõna aitäh ja ma vabandan, et ma varem sõna võt-, me peame siin õpetama teistele, kuidas said ja said hääldavad. kõigepealt ma tahaksin tänada Niki ja Mirjamit selle eest, et nad siin on, on väga tore, et me kuuleme, kuidas meie seadused neid mõjutavad ja suur aitäh ka raportöörile ma arvan, et nende arutelude atmosfäär on seni olnud väga koostöövalmis ja, ja väga tore on töötada sellise teemaga, kus me jagame laiemaid eesmärke. ja meie seisukohad ei ole äh, nii väga äh, erinevad. mul on äh, paar küsimust ja ka paar kommentaari. ma mõistan, et et, et komisjon soovib säilitada kutselised, kutselised investorid esikohal, äh, see, selleks, et selle märgist ja kaubamärki pro-, tutvustada, aga võib-olla peaksime küsima komisjonilt, kuidas näiteks äh, teha nii, et, et jaeinvestorid oma raha ühendaksid ja tegelikult ega nad on ju täiesti teadlikud äh, risk, riskidest et kuidas saaksid ka nemad investeerida sellistesse sotsiaalettevõtlusfondidesse, kui nad näiteks ühinevad. äkki teil on mingeid mõtteid selle kohta, kuidas seda saaks teha ning teiseks tahaksin teada, mida te arvate sellest äh, viie miljoni eurosest künnisest, äh, kui märgisest jäetakse lihtsalt ilma, kui sellest künnisest üle minnakse ja kui arvestada seda, et Äh, väärtused võivad äh, vahepeal lausa iga päev muutuda, kuidas me seda küsimust pragmaatilisel moel lahendame? kas teie arvates on mingi seisukoht, äh, mingi põhjus, miks sellest märgistusest ilma jääda? ning kolmas puudutab küll rohkem riskikapitali, aga neid sotsiaalettevõtlusfonde ka mida, mis on teie arvates selle depositooriumi nõude eelised ja puudused? kas teie jaoks on tegemist positiivse sammuga, kas see toob täiendavaid kulusid? kas vastus sõltub olukorrast, nii et, et tahaksin teada, kuidas teie suhtute sellesse depositooriumi nõudesse, aitäh. aitäh. ja viimasena Jörgen. kui keegi veel soovib sõna saada, siis palun andke märku, Jörgen. aitäh, Sharon. kõigepealt ma tahaksin tänada äh, äh, kõiki tehtud töö eest, Sofi tööraport on väga heaks aluseks, aga tahaksin kasutada ka võimalust ja juhtida tähelepanu mõningatele põhimõtetele, mis võiksid samuti osaks olla meie arutelust paar aastakümmet olen ma juba äh, selles valdkonnas tegutsenud Saksamaal ning seega ma olen professionaalses mõttes selle valdkonnaga ja seal toimuvaga hästi kursis. loomulikult äh, Saksamaal äh, meil väga palju selles vallas veel ei ole ning me peame orienteeruma inimeste vajadustele ja sellele, mida tegelikult tehakse Vara, varasemal ajal Saksamaal on selles vallas juba väga palju ära tehtud ning üks väga olulisi küsimusi on see, et me näeme siin asju erinevast vaatevinklist. asi ei ole mitte selles, et me sihtrühma täielikult ära unustaksime, aga asja tuleb näha ka investeerija äh, vaatevinklist ja millised ootused investoril on millised on tema ambitsioonid ning äh, kuidas äh, konkreetsete investoritega ümber käia ning äh, kuidas seda vaatenurka muuta ja millised on võimalused siis kasumit saada sellistest investeeringutest? siin me võime rääkida tõesti sellisest vaatenurga nihkest ning ähm, äh, sellest tuleb aru saada. näiteks Saksamaal maapiirkondades äh, mõistetakse, kui vajalik on äh, investeerida valdkondades, kus valitseb vaesus, vaesus, mis tuleb kõrvaldada nüüd äh, äh, mulle tundub, et äh, tihtipeale inimestel lihtsalt ei ole raha, mida investeerida. loomulikult tõstatub küsimus, et kas sellised sotsiaalsed investeeringud tegelikult on väga head Saksamaa lõunaosas, kus on sihtasutusi, seal on muid võimalusi ja seal sotsiaalne ettevõtlus on tõesti võimalus, aga teistes piirkondades, kus raha lihtsalt ei ole, on küsimus selles, et kas tegemist on ikka tõhusa lähenemisviisiga. ning minu jaoks see igatahes on küsimus, et mis määral see selline lähenemine on tõhus. nüüd kui me vaatame väljapoole Euroopa Liidust, siin tekib ka terve rida küsimusi, inimesed äh, Äh, või tegelikult nende inimeste raha äh, ühendatakse ning äh, ning valitsevas konkurentsiolukorras on investorite huvides, et nad niimoodi ühiselt tegutsevad, vahendeid ühe, ühendavad ja suudavad niimoodi paremini konkureerida. loomulikult on küsimus ka selles, kas on äh, võimalik äh, luua vajalik keskkond, mis on äh, investorite jaoks atraktiivne? mis looks tööhõive võimalusi, aga samas me peame aru saama, et olukorrad on väga spetsiifilised nii et, et mul on äh, terve rida küsimusi, mis seda asju, seda asja puudutab, aga eks neid asju saab ju arutada. aitäh, keegi rohkem sõna palunud ei ole, teen nüüd ettepaneku, et äh, me anname sõna Nikile ja Mirjamile ja siis Sofile ja meil on umbes viisteist minutit selleks. niisiis, palun, Nick um,. So... aitäh, ma vastaksin mõningatele küsimustest. Eh, mis eh, tõstatusid rohkem kui korra. esmalt saja tuhande eurone määr, kas see on liiga kõrge või mitte ja kas läheb midagi kaduma, kui me eh, piirdume ainult professionaalsete investoritega, mina leian, et jah. ma usun, et see oleks huvitav igal tasandil ja tõenäoliselt isegi huvitav väikeinvestoritele. miks seda tehakse? selle tõttu, et selliste investeeringutega on seotud riskid, igasuguse investeerimisega riskid seotud, et see on tõsi. ma usun, et kui me räägime laenudest, siis ei, et siin oleksid just suuremad riskid seotud või mitte. ja statistilised andmed näitavad, et see ei pruugi nii olla mina leian, et võib-olla oleks ikkagi asjalik mõtelda selle üle, kas võiks äh, määra vähendada, sisenemismäära vähendada fondidele. definitsiooni kohta, ma arvan, et see on väga problemaatiline valdkond äh, üldse. meie leiame, et äh, siin tuleb lähtuda kahest iseloomu, iseloomujoonest, esmalt sotsiaalne missioon see võib puudutada neid inimesi, kes seal töötavad või siis teenuseid, mida osutatakse, aga tuleb ikkagi ära täpsustada, millega on tegemist ja see peab olema kirjas ka ettevõtte põhikirjas. ning näiteks ühenduse huve esindavad äh, ettevõtted Ühendkuningriigis. ja teiseks, äh, mida tehakse kasumiga? ma arvan, et oleks väga hea, kui meil oleks selge pilt sellest me teame, et see on väga erinevaid õiguslikke vorme. Eh, ja aga palju keerukamaks läheb asi siis, kui räägitakse sellistest ettevõtetest, kes ka kasumit teenivad. nii et tuleks vaadata, milline on sotsiaalne missioon, milline on tulu, kuidas seda kasutatakse ja, ja kuidas tagada, et me teame, mis sellega saab, sellest saab. Need olid kaks peamist küsimust, millel ma tahtsin veel peatuda keegi tõstatas eh, ka kaubamärgi küsimuse, kas seda on võimalik valesti kasutada ja jah, see on küsimuseks, seetõttu tulebki eh, ära täpsustada, kes kvalifitseerub. samuti on tähtis, eh, et meil oleksid mõõdetavad näitajad sotsiaalse mõju hindamisel Äh, ning mis puudutab äh, viiesaja miljonilist eurot äh, varade määra puhul, siis ma ei usu, et see oleks vajalik. me tahame ikkagi ju nende ettevõtete mõju suurendada. jah, tahaksin natukene lisada omalt poolt sada tuhat äh, piiriks investoritele, äh, mis me oleme näinud mikrofinantssektoris, äh, mida peetakse olevat kümme aastat ees üldinvesteerimistrendidest ja sotsiaalsetest ettevõtetest, siis Credit Suisse, Swissil oli jaefond, mille põhjal sai investeerida mikro- Äh, finantsettevõtetesse ning Ühendkuningriikides on meil ka olemas äh, oma fonde, mis äh, on mõeldud kõikidele interneti kasutada, saab investeerida ka ühe euro. nii et on olemas selliseid vahendeid ning jaeturul on see olemas. paljud väikesed fondid tegelikult just nimelt peavad silmas sadat tuhandet ja enamat, sellepärast et äh, väiksemad äh, ei ole niivõrd tõhusad, aga jällegi peaks olema võimalus äh, ka väiksematel, võib-olla viiekümne tuhandelistel osaleda, sellepärast et isegi kõige rikkamad inimesed maailmas peavad seda riskantseks ning tõenäoliselt kasutavad ainult väga väikest osa oma portfooliost taolisteks ettevõtmisteks nii et äh, see võib olla ikkagi päris kõrge määr praegusel juhul. määratlus äh, mainiti ka halli tsooni. jah, see on suurenemas ja see võib viia selleni, et tõlgendatakse valesti või kasutatakse valesti fondi. me äh, üritame ka oma sotsiaalettevõtetega üritada leida viisi või seda, kuidas, kuhu tõmmata joon eh, sotsiaalettevõtete ja tavaliste ettevõtete vahele, kes võib-olla kannavad suurt sotsiaalset vastutust, see võib olla seotud näiteks eh, tulu jagamisega, omandi küsimusega eh, ning ka palgavahedega, läbipaistvusega, fondi valitsemisega. nii et siin kindlasti me saame veel palju huvitavat lisateavet üldiselt küsimused, sellised filosoofilisemad laadi küsimused, mis puudutasid eh, kogu sotsiaalettevõtlust ja ma isana sakslane tean, millest räägitakse Saksamaal, aga sotsiaalettevõtjad on väga väärtuslikuks lisandiks praegusele heaoluriigi struktuurile. tihtilugu on nad innovatiivsemad ning väga tõhusad ning täiendavad oma olemasolevaid eh, struktuure. sotsiaalettevõtted Äh, tihti äh, tekivad juba olemasoleva keskkonna najal äh, ja vastavad täpselt nende isikute vajadusele, kellele nad suunatud on. tihtilugu on neil väga, väga head toimivad mehhanismid. raha leidmiseks vastavates valdkondades, see võib osutuda keerukaks. sellised investeerimisfondid tõenäoliselt hakkavad pihta sellistest lindadest nagu London, München, Zürich ja mitte ilmtingimata väiksemates kohtades, aga kindlasti nad vaatavad eh, ka, kuidas investeerida taolistesse vähem eh, jõukamatesse piirkondadesse. me paneme väga palju rõhku ka sellele, et tuleb just koha peal investeerida. paljud sotsiaalinvesteerimisfondid, mis Saksamaal on tekkinud, eh, ütlevad, et nad tahavad investeerida ainult saksakeelsetesse piirkondadesse Äh, sellepärast et nad tahavad teatud lisaväärtust äh, ja ma leian, et ei ole tegemist ilmtingimata negatiivse asjaga, sellepärast et äh, sellisel juhul nad saavad sihtmärgistada paremini oma tegevust. kui aga piirata investeerimisvõimalusi ainult Euroopa Liiduga, meil on olemas just selliseid fonde, mis asuvad näiteks kas Luksemburgis või Šveitsis, siis siin võiks olla päris äh, huvitavaid mõtteid selle kohta, kuidas luua kogu selline tööstussektor, mis äh, oleks palju laiaulatuslikum. suur aitäh, tundub, et äh, me oleme natukene aega võitnud. Sofi, palun. Merci, madame la présidente, chers collègues. Écoutez, moi je, j'ai tout d'abord. suur aitäh, head kolleegid, tahaksin esmalt tänada teid selle väga positiivse õhkkonna eest mis raporti ümber on ning tahaksin samuti avaldada tunnustust komisjoni tööle, mis on väga kõrge kvaliteediga. kogu õhkkond, äh, mis on niivõrd positiivne, on kindlasti seotud ka väga positiivse, väga kvalifa-, kvalifikatiivse komisjoni äh, ettepanekuga. tahaksin tänada kolleege ka mõtteavalduste eest minu raporti kohta ma ei hakka praegu detailidesse laskuma, me kindlasti jätkame tööd koos, aga nüüd, mis puudutab äh, mõtet, et investeerimisfondid peaksid olema avatud ka eraisikutele, siis muidugi mõistes see mõte on huvipakkuv. Äh, mina olen ise väga palju seda kaalunud ja ma leian, et äh, see teema väärib käsitlemist. sotsiaalettevõtlus on päris uus valdkond investeeringud sellesse valdkonda võivad tunduda olevat riskantsed. võib-olla oleks see hea, kui me vaataksime, ootaksime, kuidas kogu investeerimissektor siin toimib ja seejärel me võiksime selle avada ka erainvesteerijatele, kui me oleme kindlad, et me suudame neid ka kaitsta. aga ma olen igati valmis seda küsimust teiega arutama mis puudutab suurettevõtteid ja määra, siis äh, jällegi me peaksime seda arutama, ma leidsin, et oli päris huvipakkuv. esmalt piirata seda määra ning seejärel jällegi määr läbi vaadata. eks siis äh, vaatame seda koos, aga kindlasti arutame neid küsimusi veel. härra Klute, mis puudutab äh, investeeringuid ainult Euroopa Liidu ettevõtetesse, siis jah, ilmselgelt tegemist peab olema äh, majandushoovaga meie ettevõtete jaoks. selliste investeeringute abil on võimalik äh, luua tööhõivet äh, selles sektoris ning majanduskasvu ja minu sooviks on, et me ikkagi toodaks meil kõige oma ettevõtteid ja seejärel siis näiteks arengupoliitika äh, raames avaksime taolised võimalused ka äh, naaberriikidele võib-olla. aga ma arvan, et praeguses majanduslikus olukorras on meil vaja keskenduda eelkõige oma olukorrale, aga igastahes see idee väärib ka kaalumist. jällegi üks äh, aspekt, mis puudutab fondi asukoht, siis eh, see on miski, mis võimaldab eh, tagada eh, teatud turvalisuse. aga kindlasti me peame seda küsimust veel arutama. ma näen, et enamus fraktsioone on väga avatud. tahaksin teid tänada selle eest ka Euroopa Komisjoni ning Taani eesistujad, kes on äh, väga palju tööd teinud äh, selle küsimusega. nii et veel kord suur aitäh teile, kes te sõna võtsite ja pean ütlema, et tegemist oli väga põneva aruteluga ja suur aitäh ka ekspertidele väga avatud suhtumise eest, aitäh! Thank you very much. Now I was hoping to aitäh! nüüd ma lootsin, et me saame edasi liikuda järgmise kuulamisega. aga see hakkab alles kuusteist, viisteist pihta ja ma näen, et osad variraportöörid veel ei ole kohale jõudnud. Danuta Hübnerit ei ole veel siin. aga ma tean, et äh, ta on ka komisjoni esinaine, et tal on päris raske ennast vabaks saada. kas me võime alustada ilma Danutata? I think, well, I think it's useful to jah, ma arvan, et hea oleks, kui me kasutaksime ära selle aja, mis meil on. ja Philipp. nii et alustame siis. Sharon uh,, well thanks for uh, all aitäh, Sharon ja suur tänu kõigile, kes siin on uh, see on muljetavaldav, kui nii võib öelda, ma olen esimest korda parlamendis äh, raportöör. ja loomulikult see ei ole võib-olla kõige keerulisem teema, ma nägin GreenTech rohelise tehnoloogia investeeringuid Euroopas, neid andmeid ja ma pean ütlema, et need näitajad tekitasid minus muret ja see näitab erinevust Euroopa innovatsioonimudelis, mille ajendiks on regulatsioon, eesmärgid ja nii edasi, USA innovatsioonimudel on rohkem altpoolt äh, üles kui Euroopa innovatsioonimudel ja ma arvan, et meil on palju ära teha, aga ma ei ole naiivne uskumaks, et et taoline määrus oleks vastuseks kogu probleemile. ma arvan, et siin on mitmeid tegureid, mis mängud tulevad, mitte üksnes eurooplaste suhtumine riskide võtmisse, vigade tegemisse, asjade järeleproovimisse meil on võib-olla natukene puudus sellisest ettevõtlikkusest võrreldes USA-ga. ja seepärast ma arvan, et äh, see õigusakt on teretulnud. ühised reeglid on kindlasti hea asi, ma mäletan, et mulle on öeldud, et äh, need on rohkem koha peale invest-, orienteeritud. me kasutasime samasugust väljundit nagu Sofi depositooriumi puhul. Äh, võib-olla me ei ole kõiges üksmeelel ja ma olen avatud aruteludele Sofiga mis puudutab kvalifitseeruvaid riskikapitalifonde, need peaksid olema nii-öelda avatud struktuuriga või suletud struktuuriga ja me ei taha arvest-, arvesse võtta neid äh, riskikapitalifonde, mis on maksuparadiisides, nemad jääksid väljaspoole seda äh, tegevusluba. üks asi, mida, mille, mis muutumist me nägime, nii et äh, fondifondid oleksid samuti äh, kõlbulikud, ma mainisin depositooriumi, me peame looma ka seos teiste Euroopa Liidu õigusaktidega, me midagi siin ümber kirjutama ei hakka. mõni asi veel seoses läbipaistvusreeglitega, mida riskikapitalifondid peavad järgima, see on oluline osa esi-, komisjoni alusettepanek ei vajanud siin palju muutmist. kui te vaatate neid inimesi, kes tegelevad nende õigusaktidega, siis võib paista, et see on justkui Belgia teema, meil on raportöör ja kaks variraportööri, kes on belglased, aga sellele vaatamata on teretulnud arvamused ja kommentaarid ka kõikidelt teistelt, me oleme väga avatud, nagu teate. me räägime erinevaid keeli või isegi kui sakslased või rootslased või britid välja pakuvad oma ideid, siis need on teretulnud. kui äh, me saame ka Ühendkuningriigi esindajatelt positiivset tagasisidet, siis see oleks kindlasti huvitav. ma näen erinevat mentalitaalsust, mentaalsust ja suhtumist anglosaksi ja kontinentaal-Euroopa vahel. ja ma ei taha öelda, et kõik, mis anglosaksi ringkondadest tuleb, et see tuleks tagasi lükata kohe automaatselt. CD nelja osas ma võin öelda, et on põhimõtteliselt võimalik äh, roheliste ja brittide front siin. Uh, thank you very much. suur aitäh, ma äh, omalt poolt äh, siia midagi ei lisa, annan sõna kahele kõnelejale sel teemal Jos Peters, kes on Capricorn Venture Partners esindaja ja siis äh, professor doktor äh, Sophie Manekar, KMV Private Equity juht, Leveni Genti äh, juhtimiskoolist. aga teil on ka nende CV-d olemas, nii et saate sealt ka tutvuda nende taustaga. Jos kõigepealt. tere päevast, daamid ja härrad, kõigepealt suur tänu võimaluse eest tutvustada teile oma seisukohti ja vastata küsimustele, kui teil neid on, komisjoni ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa riskikapitali fonde, et kas see on sobiv ja kas see on piisav Euroopa riskikapitalisektori eh, edendamiseks ja kuidas seda välja pakutud režiimi praktikas saab ehk rakendama hakata minu lühikesed kommentaarid põhinevad rohkem kui kahekümne kuuel aastal kogemusel Euroopa riskikapitali sektoris. ma olin eh, Euroopa Riskikapitali Assotsiatsiooni EVCA juht kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend ja osalesin ka EASTAC-i loomisel. viimase viie aasta jooksul eh, meie Capricorn Venture Partnersis Löövenis äh, äh, hankisime üle saja viiekümne miljoni euro investeerimiseks äh, keskkonnatehnoloogiasse ja tervishoiuettevõtetesse investoritelt Belgias, Hollandis, Soomes, Luksemburgis ja pool sellest summast investeerisime kaheksateistkümnesse Euroopa Euroopa väiksesse ja keskmisse ettevõttesse üheksas Euroopa riigis. pärast seda, kui riskikapital võeti alternatiivsete investeerimisfondide direktiivi sisse, eh, ebaõnnestunult eh, on mul hea meel, et eh, Euroopa Komisjon on tunnustanud vajadust spetsiaalse režiimi järele riskikapitali puhuks, mis oleks rohkem vastavuses riskikapitalifondide vajadustega, arvestaks süsteemsete riskide puudumisega ja finantseerimisvajadustega innovatiivsesse kasvu ning äh, loodetavasti saame lõigata vilju tööhõive paranemise näol. ja ähm, me arvame, et et äh, see parandab riskikapitali kättesaadavust ja väärib toetust, aga ma usun ka, et Euroopa äh, riskikapitali tööstuse ees täna on väljakutsed, mida uus regulatiivrežiim ei aita lahendada. meie sektor on praegu eksistentsiaalses kriisis. viimased äh, eelmisel nädalal EFKA poolt välja antud andmed eh, näitab, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kogu riskikapital Euroopas oli neli koma üks miljardit. see on umbes kaks kolmandikku sellest summast, mis eh, saadi kakskümmend aastat tagasi, kui mina olin EVCA esimees ja see on eh, umbes kakskümmend protsenti sellest, mis USA-s riskikapitali ettevõtjad eelmine aasta leidsid aga need ettevõtjad on meie jaoks äh, olulised ja mm, üks ähm, Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi üliõpilane, kes äh, suvel siin praktikal oli, viis läbi uurimuse ja ütles, et Euroopa näljutab oma idufirmasid. viimased äh, regulatiivalgatused Euroopas nagu Solvency kaks ja Basel kolm on muutnud äh, investeeringud äh, kindlustusfirmade ja pankade poolt äh, äärmiselt kalliks. kapitalinõuded on väga kõrged, näiteks selleks, et investeerida riskikapitalifondi mis jagab investeeringut kümnele-kahekümnele ettevõtjale, peab kindlustusfirma kõrvale panema viiskümmend protsenti oma kapitalist regulatiivkapitalina. ja ka rahvusvaheline Bank of International Settlements näeb ette, et Solvency kaks reeglid lükkavad investeeringud ettevõtetest kõrvale pikaajaliste kapitaliprojektide puhul ja praegu on oht, et Äh, samasuguseid kapitalinõudeid rakendatakse pensionifondidele, kui vaadata arutelusid, mis toimuvad tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi ümber. kui see rakendatakse sellisel moel, siis äh, veel üks investorite kategooria eemaldub äh, riskikapitali fondide turult komisjoni ettepanek äh, on huvitav kontseptsioon äh, ja see loodetavasti aitab kaasa riskikapitalisektori äh, tõhustamisele Euroopas, aga on mitmeid määrusi viimasel ajal vastu võetud, mis on avaldanud otsest negatiivset mõju sellele sektorile. kui küsimusele, kas välja pakutud määrus on sobiv, eh, ei saa ma veel hetkel vastata, me peame vaatama, kuidas seda rakendama hakatakse, eh, aga ma rõhutaksin, et eh, me koormus Euroopa riskikapitali režiimile peab jääma nii väikeseks kui võimalik. kui rakendusala muudetakse liiga kitsaks, siis ei saa keegi seda nõndanimetatud passi ära kasutada. ja kui koormus on liiga kõrge fondi haldajatele, siis eh, ei ole mingit kasu selle nimetuse kasutamisest kui me vaatame ka mõju Solvency kaks, Basel kaks, IORP ja nende suhtes midagi ei, ei võeta, muutub ka Euroopa riskikapitali fondide nimekirja kantud üksuste olemasolu nii-öelda ohustatud liikide nimekirjaks. aitäh, päris paljud komisjoni liikmed on häälekalt sõna võtnud VKE-de ja muude eh, nende aspektide teemal ja me püüame ka omalt poolt siin mõju avaldada. edasi Sophie, palun. tere Äh, tervitan teid ka omalt poolt ja tänan selle eest, et mind siia kutsusite, kutsusite mind siia kõnelema sellest, äh, mida mina ettepanekust arvan. kõigepealt ma toetan täiel määral äh, seda sissejuhatavat sõnavõttu, et on vaja tugevamat toetust innovatiivsetele VKE-dele ma valmistasin oma sõnavõtu ette enne seda, kui ma nägin neid muudatusettepanekuid, ma sain need muudatusettepanekud ainult alles eile ning mõned mured, mida ma oma sõnavõtus käsitlesin, on juba lahenduse leidnud ja seega ma neid enam kordama ei hakka. mis puudutab nüüd seda, kas see ettepanek äh, riskikapitali kohta, äh, kas see soodustab riskikapitali siis ma olen Šossiga nõus, et, et riskikapitali teel on võib-olla rohkem takistusi äh, kui äh, selles ettepanekus positiivseid aspekte, aga sellele vaatamata äh, on minu arvates tore, et meil on olemas selline turustusmärgistus nagu Euroopa Liidu riskikapitali fond, see ei tule kahjuks kui äh, seda ettepanekut hakatakse ellu rakendama äh, korralikul moel, mis niimoodi, et see ei tekitaks liiga suurt koormust riskikapitalifondidele. Äh, ükskõik, mis ettepanek, mis toetab riskikapitali Euroopas, vajab toetust ja, ja heakskiitu loomulikult Äh, me peame kõik nõustuma sellega, et Euroopa Liidus ei ole piisavalt riskikapitali ning äh, keskmiselt on Euroopa riskikapitalifondid palju väiksemad kui Ameerika omad ning äh, meie ambitsioonikad VKE-d seisavad silmitsi suurte piirangutega, seetõttu võrreldes siis VKE-dega mujal maailmas kas äh, nüüd äh, selle ettepanekuga me lahendame kõik probleemid, mis VKE-d ees seisavad, kindlasti mitte. ärgem unustagem seda, et riskikapital iseenesest äh, on oluline ainult väga väikese osa ettevõtete puhul, isegi innovatiivsete ettevõtete puhul ning isegi majanduskasvule orienteeritud innovatiivsete ettevõtete osas nii et, et isegi USA-s on väga vähe selliseid äh, ettevõtteid, kes suudavad endale riskikapitali saada. ja seetõttu äh, ei ole võimalik kõiki VKE-de probleeme lahendada, kui meil on lihtsalt rohkem riskikapitalifonde. ma tean, et, et kõik äh, osalised selles ettevõtmises äh, Äh, on palju olulisemad kui siis need riskikapitalifondid ja mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. nii et, et kui meil on hea rahastamiskeskkond sellistele ettevõtetele, siis me peaksime hoolitsema ka selle eest, et meil on selline sujuv äh, üleminek erinevat liiki raha, rahastamisviiside vahel. samuti peame tunnistama seda, et erinevat liiki ettevõtted vajavad erinevat liiki rahastamist niisiis kui me keskendume ainult riskikapitalile, sest sellest kindlasti ei piisa ja seetõttu ma toetan Šosi argumente, et, et tõenäoliselt on ka eh, teisi probleeme Euroopas, eh, mis on eh, palju olulisemad. kuidas seda režiimi tegelikkuses ellu rakendada, see on otsustava tähtsusega küsimus. kui Äh, asju korralikult ellu ei rakendata, siis ähm, tõenäoliselt äh, äh, ei ole väga palju neid riskikapitalifonde, mis sellist turustamismärgistust taotlevad, nii et tegu on ainult tühja kestaga ning äh, Äh, see mitterakendamine sõltub kahest asjast, kõigepealt sellest, millised fondid saavad seda märgist äh, taotleda, millised on need reeglid, mis puudutavad siis investeerimist ja vahendite hankimist ja teiseks, kuidas need ettevõtted käituvad, kui nad selle tegevusloa on saanud, äh, kui nad on kõik halduslikud kohustused täitnud Äh, loomulikult on oluline teada, millised need kvalifitseeruvad investeeringud on, need tuleb väga selgelt defineerida ning äh, mul on siin kaks probleemi. muudatustest, mida ma lugesin, on see, et kvalifitseeruvad investeeringud peavad piirnema ettevõtetega, mis on vähemalt äh, viis aastat vanad. minu arvates see ei sobi, ma ei saa üldse aru, miks äh, see viie aasta künnis on sisse toodud, arvestades seda, et väga paljud ettevõtted äh, siis äh, alustavad tegevust alles viie aasta pärast. nii, selline lähenemine ei võimalda riskikapitalifondidel äh, arendada sellist tasakaalustatud portfellit. niisiis kvalifitseeritud investeeringud puudutavad äh, investeeringuid omakapitali, ma olen täiesti nõus, et omakapital peab olema äh, domineerival kohal, aga me ei tohiks siiski unustada, et väga palju riskikapitali investeerijaid investeerivad äh, osaliselt ka võlgade ja allutatud võlgade kujul meil on äh, väga suur hunnik äh, reegleid, mis puudutab erinevaid ettevõtteid ja kui sellised äh, allutatud võlad täielikult ära kaotatakse, siis tekivad jällegi riskikapitali ettevõtetel väga suured probleemid kvalifitseerivad investeeringud puudutavad ka ainult neid vahendeid, mida välja annavad portfelliettevõtjad. ma olen selle mõttega iseenesest nõus, aga kui me tahame edendada näiteks äriinglite investeeringuid Euroopas, mis minu arvates on äärmiselt oluline, siis me peaksime ette nägema võimalusi, kus need äriinglite investeeringud või aktsiad võetakse üle riskikapitalifondide poolt äh, just siis, kui äh, nüüd äriinglid on muutunud ettevõtte arenguks äh, vähem oluliseks. nii et, et kui me sellist käitumist ei luba, siis me kahjustame tegelikult neid ettevõtteid, kes otsivad riskikapitali ning äh, kõlbulike invest-, investorite kohta on samuti seatud piirangud, siin on see saja tuhande euro piirmäär, ma ei tea, kas see künnis äh, ei tule asjale kahjuks. kui me vaatame nüüd neid äh, kohustusi ja ülesandeid, mis uute muudatusettepanekutega on kehtestatud, siis mulle valmistab eriti äh, muret see depositooriumite küsimus me räägime siin äh, noteerimata ettevõtetest, noteerimata korteriettevõtjatest, noteerimata kapitali, riskikapitalifondidest ja mulle näib, et see depositooriumi loomine siin äh, looks liigse halduskoorma ning ma tegelikult ei saanud äh, aru, kui jutt oli nendest keskkonnasõbralikest tehnoloogiatest, miks need olid muudatusettepanekud sees Need ei olnud äh, ülejäänud ettepanekuga kuidagi äh, seotud. ma loodan, et siin ei ole äh, tahetud öelda, et riskikapitalifondid peaksid eriti edendama keskkonnasõbralikke investeeringuid, sest niimoodi me läheneme selles ettepanekus riskikapitalile liiga kitsalt. nii et, et need olid minu peamised kommentaarid. Philippe, do you want to have the floor again to follow up? Philippe, kas sa soovid veel sõna saada? jah, te ütlesite et see ettepanek on tore, aga suuremad probleemid on seotud teiste õigusaktidega, te rääkisite siin omnibus direktiivist, mida homme hääletatakse, aga kapitalinõuete neljas direktiiv on siiski veel arutamisel, nii et, et kui teil on mingeid konkreetseid ettepanekuid nende õigusaktide osade kohta, mis eh, muret põhjustab, eh, siis tahaksime seda kuulda Jos, kas sa soovid sõna võtta? meie raportöör Otmar Karas on ka siin, tema on kapitalinõuete direktiivi raportöör. Otmar, ma tahaksin sulle just öelda, et siin sõnavõtus kritiseeriti eh, probleeme, mis riskikapitalifondidel Basel kolmega seoses tekivad ja Solvency kahega. ja eh, niisiis, kuna me praegu sinu raportiga niikuinii tegeleme, et võib-olla sa võtaksid ka lühidalt sõna, aga Jos kõigepealt siis. riskikapitali eh, ja börsivälistesse ettevõtete investeerivate fondidele teeb muret see, et Solvency's on kapitalinõuded et Äh, mis äh, ei arvesta tegeliku olukorraga, näiteks kui me teeme otsese investeeringu, siis näiteks kui kindlustusettevõte investeerib mingisse noteerimata ettevõttesse, siis nad võtavad kontsentreeritud riski, kui äh, riskeeritakse fondi ja see fond laiendab oma tegevuse mitmekümnele ettevõttele, siis risk oluliselt väheneb ja sellega kapitalinõuete direktiivis ei ole arvestatud ja tulemuseks on see, et äh, kindlustusettevõtete riskiosakonnad on muutunud väga äh, murelikuks, nad oma investeeringutega tegelevatel inimestel paluvad mitte investeerida riskikapitalifondidesse. Äh, kindlustusfirmad varem andsid meile väga suurel hulgal raha aga, aga nüüd mitte ja täpselt samuti, mis puudutab pankasid, kui nad investeerivad kapita-, riskikapitalifondidest, siis äh, siin on ka olukord teine, nimelt varem pangad andsid väga suure panuse äh, just nimelt äh, riskifond, kapitalifondide rahastamisse ning meile valmistab muret just nimelt see, et see pensionifondide direktiiv Äh, on äh, üle võtnud needsamad kapitalinõuded, mis on kirjas ka Solvency kahes ning see on tõesti kahjulik, sellepärast et siis meil tekiks ka kolmas investorite äh, klass, kes lihtsalt nendesse konkreetsetesse varadesse investeerida ei saa. ma tahaksin rõhutada, et pensionifondid on eriti tundlik teema, sellepärast et pen-, pensionifondid passivad on pikaajalised ning just nimelt sellised kapitaliühendused sobiksid hästi investeerimaks riskikapitalidesse, sellepärast et et ka need on pikaajalised. varasemal ajal Äh, olid pensionifondid jällegi osul, olulised panustajad ja pensionifondidele teeb muret ka see, et kui nad investeerivad võlakirjadesse, arvestades võlakirjade tootlikkust tänapäeval, siis ei ole mingit võimalust, et need fondid suudaksid äh, täita neid kohustusi, mis nad pensionide, pensionäride ees on võtnud ja see tekitab veelgi suuremaid probleeme pensionifondidele. nii et, et need on kolm asja, mis äh, meile seoses selle õigusaktiga muret valmistavad. aitäh! väga hea on seda kuulda sõltumatust allikast. ma arvan, et Danute soovis samuti sõna võtta. aitäh, Sharon. ma olen Rahvapartei variraportöör ja kui ma vaatan eh, eh, oma vari, variraportööridest kolleege ja teisi, siis ma vist peaks kõigepealt vabandama, et ma ei ole belglane, aga Äh, võib-olla, võib-olla te peaksite mulle kodakondsust pakkuma, aga äh, tõsiselt rääkides äh, ühineksin nendega, kes leiavad, tegeva, tegemist on olulise määrusega, tegemist on sammuga, mis ähm, loob arukalt reguleeritud finantsturud Euroopas, aga ma arvan, et ülesanne, mis meie ees seisab, on vaadata, kas see määrus tõesti Äh, aitab lahendada neid suuri probleeme, mis meie ees täna seisavad ja peamiseks sellest on majanduskasvu soodustamine, nii et, et ma arvan, et asi ei ole mitte üksnes äh, selles, et, et äh, see määrus ei teeks mingile majandusharule kahju, vaid me peaksime vaatama, kas see teeb kasu. üldiselt ma leian, et tegemist on hea määrusega, loomulikult tõstatub sellest terve rida küsimusi ning mina tahaksin juhtida tähelepanu paarile nendest küsimustest. tahaksin need küsimused esitada meie tänastele ekspertidele. üks küsimus on seotud, kui ma ei eksi, siis artikkel kolm D ettepanekus säteldab, et äh, kvalifitseerivad portfelli ettevõtjad ei peaks olema börsil noteeritud, aga Äh, mina tahaksin küsida, kas te näete mingit põhjust, miks äh, börsil noteeritud ettevõtted äh, ei peaks olema ka kaasatud sellesse määrusesse? ning teine kahtlus on seotud sellega, mis siin juba mainiti, nimelt see saja tuhande eurone miinimuminvesteering, miinimum kas see nõudmine peab tõesti olema nii kõrge eh, selleks, et ainult eh, kutselised investorid osalevad, kas eh, näiteks viiskümmend tuhat või veel mõni madalam künnis ei tagaks ometigi mõistlikku tagatist, et osalevad kutselised investorid põhiliselt ka, aga kas see ei suurendaks siis äh, nende investorite hulka, kes on valmis majanduskasvu Euroopas soojenda, so, soodustama? ning veel üks küsimus, äh, see äh, viiesaja miljoni euro summa su,, summa, mis on vajalik selleks, et seda märgist saada. kas te näete siin mingeid põhjendusi Äh, miks äh, riskikapitalifondid, kellel on üle viiesaja miljoni euro, miks neid ei tohi äh, kaasata ning Philippe Lambert'ile tahaksin öelda, et ma jagan mõningaid ähm, teie seisukohti ja toetan muudatusettepanekuid, näiteks kui te räägite sellest, et ähm, et fondifonde tuleks siin määruses ka rohkem toetada, aga mul on äh, kaks äh, kahtlust ka. räägin muudatusest kolmteist, kus te teete ettepaneku piirata kvalifitseeritud investeeringud ettevõtetele, kes on nooremad kui viis aastat. Äh, mina tean vähemalt ühte ettevõtet, mis ei ole noor ettevõte, aga mis samuti sooviks laieneda ja vajaks riskikapitali, nii et, et võib-olla ei peaks äh, seda seisukohta läbi vaatama ja mis puudutab seda depositooriumit, äh, siis ma saan aru, et meil on olnud äh, selle süsteemi kohta arutelusid ka varem, aga ma arvan, et siin meil on olukord, kus enamik varasid, mis nendel riskikapitalifondidel on, on sellised, mis ei ole börsil noteeritud nii et, et siin ei ole sellel depositooriumil suurt midagi teha, aga samas see depositooriumi loomine oleks kindlasti koorem. ma ei tea täpselt, kui suur see koorem oleks, aga äh, siin on mul veel üks äh, kahtlust valmistav asi igatahes. aitäh, Sharon. ja nüüd Said saab sõna. aitäh ka mina sooviksin tänada härra Lambertit suurepärase koostöö eest ja lähenemise eest ja samuti tahaksin tänada meie kahte kõnelejat väga huvitava ja avatud panuse eest. ma nõustun, et meil tuleb leida viis, kuidas stimuleerida investeeringuid innovaatilistesse ettevõtetesse ja projektidesse. tegemist on hea ettepanekuga, küsimus on aga selles, kas sellest piisab, kas me ei peaks seda ettepanekut paremaks tegema. ning millised on äh, seosed ülejäänud õigusaktidega, millised on tagajärjed teistele õigusaktidele? ma arvan, et me peaksime raportis selle kohta midagi ütlema sellel ettepanekul on õigusloomealaseid aspekte, on mitmeid lähenemisi, ma siin räägin kapitalinõuete direktiivist ja mitmetest teistest asjadest. ma samuti leian, et on olemas seos ka asjadega, millest me ei ole veel kõnelenud. ma pean sellest äh, Horizon kaks tuhat kakskümmend näiteks silmas. ma arvan, et äh, komisjoni ettepanek Äh, on kesk, kesk, on pööratud just perioodile kaks tuhat äh, neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, äh, perioodile, kus me tahame edendada riskikapitali Euroopas, nii et, et võib-olla me võiksime ka siin mingeid seoseid luua. niimoodi me võiksime ka suurendada seda raha, mis sellistesse projektidesse investeeritakse. ma arvan, et me peame hoolitsema selle eest, et et me pöörame tähelepanu sellistele asjadele nagu läbipaistvus ja ausad mängureeglid, aga samas peame hoolitsema selle eest, et ka me ei äh, peletaks eemale potentsiaalseid inve-, investoreid, meil on vaja tasakaalu ja samuti selle desi-, depositooriumi küsimus, ka sellele tuleks mõelda ma arvan, et kõige olulisem ongi leida tasakaal ja mind huvitaks teie äh, seisukoht selles küsimuses ma ei usu, et me peaksime siin olema liiga piiravad. me ei tohi piirata seda ettevõtetele, mis on ainult viis aastat äh, vanad, ma ei tea, miks see säte siin sees on, võib-olla selleks on mingi hea põhjus. ja mulle tundub, et äh, proua äh, Moneycarti kommentaar äriinglite kohta oli väga huvitav ja selle ohu kohta kui me hakkame ütlema, et, et fondid võivad investeerida ainult äh, uutesse aktsiatesse. see võib äriinglite töö muuta palju raskemaks. veel üks küsimus, mida tahaksin raportöörile esitada. Äh, see küsimus ähm, avatud ja suletud fondide vahel mina ei ole siin veel lõplikule seisukohale jõudnud, aga ma saan aru, et suletud fondid eh, omavad eh, teatud piire ja neil on teatud tähtajad. aga mõningatel juhtudel võib tekkida olukord, et investeeritakse ettevõttesse, mis hakkab eh, inves-, mis hakkab kasvama alles fondi tegevuse lõpus ning vajab rohkem kapitali just nimelt kasvufaasis, selleks et ta tõesti jõuaks järgmisele tasemele ja kui fond peab oma tegevuse siis äh, sel konkreetsel hetkel lõpetama, siis võib tekkida tõesti väga kahetsusväärne olukord, nii et, et võib-olla meil oleks selles vallas vaja rohkem paindlikkust, ilma et me äh, hakkaksime looma täiesti avatud fonde, nii et, et võib-olla on võimalik leida mingi kesktee. veel üks asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, seos äh, Euroopa fondidega Te teate, et Euroopa Investeerimisfond on seotud Euroopa Investeerimispangaga. võib-olla selleks, et sellele tegevusloale natuke tuult tiibadesse anda, et asjad tõesti liikuma panna, peaks ütlema, et mis puudutab neid ametlikke fonde, milles Euroopa osaleb, siis ka need fondid peavad seda tegevusluba kasvatama, see võib-olla paneks teised fondid sedasama tegema ning võib-olla inimesed hakkaksid siis neid fonde kasutama, nüüd tuleme selle saja tuhande eurose künnise juurde. võib-olla see on natuke vähem oluline kui sotsiaalfondide puhul, aga ma arvan, et me siiski peaksime seda arutama ning leidma sobiva tasakaalu. ühelt poolt eh, selleks, et asi oleks niivõrd avatud kui võimalik ja teiselt poolt eh, peaksime kaitsma jaeinvestoreid võib-olla peaksime vaatama ka neid nõndanimetatud feederfonde. tegemist on siis nende fondidega, mis ühendavad äh, väga paljusid väikseid investoreid. võib-olla me ei ole neid korralikult defineerinud, aga see on üks viis, äh, kuidas me saame leida kesktee äh, siis niimoodi, et me saame investorite hulka suurendada ja samas tagame korraliku kaitse. aitäh, Philip! um,. Also from this. suur aitäh. tahaksin tänada raportööri. ma arvan, et ettepanek on väga huvipakkuv, aga esmalt pean ütlema, et äh, nõustun igati mõlema külalisega. väga palju õigusloomet, mis parlamendi ette on jõudnud tähendab seda, et tuleb riskikapitali investeerida pensionifondide ja teiste poolt, aga ka liberaalide fraktsioonis me arutasime seda, et tegime muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tagada, et riskikapital saaks ka kaitsta. nii palju sissejuhatuseks ettepaneku kohta, jällegi nõustun sellega, et tegemist on viisiga, kuidas avada riskikapitali tööstust ning meelitada juurde rohkem rahastamist aga ikkagi mõned küsimused on veel lahtised, paljusid neist on juba arutatud. Äh, määr sada tuhat äh, eurot, äh, fondide avamine, ma usun, et määr peaks olema seal selleks, et lõpptulemusena ei tekiks tarbijavaidlusi tegemist peaks olema institutsionaalsete investoritega või isikutega, kes vähemalt teavad, milliseid riske nad võtavad, kui nad investeerivad. kui määr on liiga vaba, siis võibki tekkida tarbijavaidlusi ning see võib omakorda jällegi äh, kaasa tuua negatiivseid tagajärgi. Äh, tegevusluba äh, fondidele alla viiesaja miljoni euro, jah Eh, seda on täna ka mainitud, eh, siin on ka teatud põhjus ja sellel on oma seos eh, IMF direktiiviga. kas te saaksite selgitada, kuidas täpselt see on seotud? ma olen veendunud, et me peaksime võib-olla kasutama lihtsamat, kergemat režiimi, sest et selliste fondidega on tihti rohkem isikuid seotud. aga muidugi see küsimus seose kohta jääb alles Äh, fondide investeerimine läbi fondide jällegi, see on ka miski, äh, mis on avatud nii kvalifitseeritud äh, portfoolioettevõtted, võtjad. me räägime siin viiest aastast küsimus on ajastamises, millal sellised ettevõtted saavad alu, alustada tegevust riskifondidest, samuti VKE-de määratlemine peaks olema selge, meil on kakskümmend seitse erinevat VKE-de määratlust ning äh, me peaksime ikkagi selgelt välja ütlema, milline on siis see ettevõte, mis sobib. seitsmekümne protsendi äh, määr investeeringuteks, ma arvan, et fondi alguses ei ole see problemaatiline, aga hiljem küll nii et eh, see on ka miski, mida tuleks selgitada. üldiselt ma leian, et eh, suhtun eh, ettepanekusse positiivselt, tegemist on huvitava vajaliku sammuga avamaks riskifondide turgu Euroopas, tegemist ei ole hõbekuuliga, väga paljud valdkonnad on veel äh, sellised, mida vajab, äh, mis vajavad arutamist, tihti fondid ei tõmba liigi piisavalt äh, investoreid, aga nagu öeldud, et tuleks vaadata, kuidas kasutada ette pandud vahendeid, kas silmas pidades kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, võib-olla me peaksime arutama seda, kuidas praegu riskifondid toimivad, millised kriteeriumid kehtivad neile et kui me kõik need omavahel seome ja kasutame kõiki vahendeid, mis Euroopa Liit on loonud, siis me peaksime jõudma selleni, et meil on rohkem riskikapitali äh, fonde. igastahes ootan huviga tulevasi arutelusid, usun, et meil on hea alus edasiseks tööks ning suudame jõuda ka väga hea kompromissini, mis võib natukene aidata ka riskikapitali äh, äh, Euroopas. aitäh, Saed! aitäh! nagu eelmise küsimuse puhul, ka siin ma tervitan meiepoolset lähenemist, raportöör on olnud ka väga avatud ettepanekutele. tahaksin samuti tervitada seda, et üldse selline ettepanek tehtud on. Need, kes töötasid ehm, IFMD-ga, ehm, nemad teadsid väga hästi, et ei tohiks ehm, kõikide muude fondide küsimusega seda küsimust lugeda ning olen väga rahul, et komisjon on teinud sellise eraldi ettepaneku samuti me peame mõistma, millise taustaga on tegemist. me räägime laenamissuutlikkusest äh, ning samas ka sellest, et ettevõtted üritavad leida alternatiivseid vahendeid Need, kes otsustavad eh, riskikapitali kasutada, siis peavad ikkagi realistlikult mõistma, millega on tegemist eh, ja mõistma, mis on mängus. peavad ka mõistma, mida nad suudavad potentsiaalsele investorile pakkuda ning eh, ma usun, et see määrus iseenesest kõiki probleeme ei lahenda, mis meil on, eriti Äh, võttes arvesse, millised ettevõtted tõenäoliselt äh, taolised vahendid kasutama hakkavad, siiski usun, et tegemist on sammuga õiges suunas. Läheksin edasi konkreetsete punktidega, nagu Philipp ütles, viiesaja miljoni eurone määr ning ta, mind huvitab ka see, millised on teie ettepanekud, kas võib-olla peaks äh, fondid ise otsustama, kas nad tahavad IFMD alla kuuluda või siis sobib neile see ettepanek, äh, mida me praegu arutame. ma tean, et paljud äh, tahavad, et kõik oleks selge, mina pelgan ei ole, ütlen selle kohe ära, enne kui segadus tekib, aga tunnen heameelt selle üle, et siiski raportöör on ka minu poolt öeldud kuulda võtnud Äh, samuti küsimus selle kohta, millised investorid äh, peaksid saama investeerida. liberaalina ma leian, et inimesed peaksid ikkagi saama investeerida, kuhu tahavad, kui palju tahavad, nii kaua, kui nad riske mõistavad, aga selline probleem ongi sellepärast, et äh, tarbeküsimustes on siin alati ohte ning kui äh, valijad äh, tulevad ja räägivad meile oma muresid, jah, äh, kirjutasin alla, lugesin dokumendid läbi, aga ma ei teadnud, et ma oma rahast ilma jään lõpuks, siis lõpuks poliitikutena oodatakse meilt, et me midagi ka teeksime, seega me peame olema äärmiselt ettevaatlikud selles osas, kellele me lubame investeerida ma arvan, me peaksime siin ohtuma ka teistest direktiividest ja määrustest, võib-olla peaksime MIFIDid ka arut-, ka kaaluma selle kooskõlla viimist. ja samuti vaatama, kas me saaksime äh, pädevatele asutustele liikmesriikides äh, anda teatud äh, võimalusi tegutseda. muidugi me peame abistama ettevõtteid, mitte ainult iduettevõtteid, vaid ka juba kasvavaid ettevõtteid. vahel, kui ettevõtted oma tegevust alustavad, siis neil on juba oma tegevuskava olemas ning rahastamine ka tagatud. aga just kasvufaasis on tal vaja fondide abi ja seega ma paluksin, et raportöör ikkagi äh, mõtleks sellele järgi, kas ta tahab piirduda ainuüksi äh, ettevõtetega, mis on alla viieaastased ja samuti depositooriumi küsimus, äh, äh, kuna tegemist on äh, selliste ettevõtetega, mille puhul ei ole neil vaja pikalt sularaha hoida ning võttes arvesse ka vajadus kaitsta investoreid, siis ma arvan, et depositooriumi jaoks ei ole ilmtingimata neid investeerium-, eh, depositooriume vaja, aga mind huvitab kindlasti ka teie seisukoht selles küsimuses. aitäh! paluksin, et komisjon võtaks nüüd sõna, sellepärast et meil on natukene aega jäänud ja seejärel avaneb ka meie ekspertidel võimalus eh, reageerida komisjoni poolt öeldule. Eh, üksuse juht ei ole küll belglane, aga palun sõna on teil yeah,. Thanks a lot uh,, madam chairwoman to give us. suur aitäh, et sõna andsite mulle. me oleme rahul sellega, et positiivselt on uh, suhtutud meie ettepanekusse, tihti see nii ei ole, eriti just Sotsiaalettevõtlusfondi uh, puhul meil oli teatud uh, kahtlusi, aga me oleme väga rahul sellega, et toetasite seda ning käsitlete paralleelselt riskikapitali äh, fondiga. tahaksin reageerida äh, mõningatele asjadele, millest räägiti. peamiseks mureks on just plaani käivitamine, kui see ei ole piisavalt atraktiivne, kui ta ei ole erineva FMD-st, siis me kardame, et osalus võib olla väike ja sellisel juhul meil tuleb kogu kava uuesti läbi vaadata. ja võib-olla tulemused ei ole nii ühesed. teiseks, tegemist on äh, millegagi, mis on seotud ka palju muuga, mis on vaja ära teha ehk teisisõnu äh, näiteks maksuküsimused, kui meil ei ole äh, maksude osas neutraalset skeemi ja kui eh, kasudeni jõutakse fondi lõpus, siis eh, sellisel juhul skeem ei ole eriti edukas olnud. me oleme veendunud, et tegemist on ühe sammuga riski eh, kapitali kultuuri loomisele, aga me peame muutma fondide maksude küsimuses neutraalseks või piisavalt stiimuleid looma kohalikul tasandil, vastasel juhul eh, Euroopa skeem ei ole piisavalt edukas. ja kolmandaks, nagu alguses ütlesin, eh, peab kava olema eh, sisuliselt erinev IFMD reeglitest me muidugi tahame tegevuslubu, me tahame laiendada kapitali baasi, aga tegevusluba peab, sellega peab kaasnema vähem koormust äh, kui AFMD eeskirjade täitmisega, sellisel, seega kui me vaatame läbi muudatusettepanekuid, siis me lähtume sellest, kas äh, nad toetavad äh, fondiga liitumist, kas luuakse piisavalt stiimuleid nii, või siis takistatakse fondi käivitumist seeläbi, see ongi peamiseks märgiseks Äh, mille alusel me hindame erinevaid muudatusi ja vaatame, kas äh, põhimõtteliselt suurendatakse kogu kava atraktiivsust või vastupidi, kahjustab see äh, kava ning osad ettevõtjad ei osaleks seeläbi fondis. tahaksin teha veel paar märkust konkreetsete muudatusettepanekute kohta. meil oli algselt lõplik määratlus

close-ended. aga ei tohi seda segi ajada sellega, et äh, ka, et fond on piiratud, näiteks kui saadakse sada äh, miljonit kapitali osas, siis seda ei pruugi ta tõsta enam hiljem. muidugi võib seda teha ja fond jääb endiselt ikkagi sulatusfondiks, sellepärast et sellest väljuda niisama ei saa pärast pikki arutelusid ning eh, ka nõukogu arutelusid liikmesriikidega eh, me oleme selle määratlusel üle vaadanud, sellepärast et meile see hetkel ei sobinud, aga me ei tahtnud jätta ka muljet, et eh, kapitali maksed oleksid peatatud mis puudutab fondi ning ettevõtte asukohta, siis praegu, kui me ettepaneku tegime, siis äh, me rahuldusime sellega, et fondi valitseja oleks Euroopas. sellepärast, et tema peab tagama, et fondi investeerimisportfoolio äh, nõuded täidetaks. Äh, regulatiivkoostöö Äh, puhul on oluline see, et äh, koduriigi äh, seadusandjal oleks võimalus kontrollida valitsuse tegevust ning kui seitsmekümne protsendi määr on täidetud, siis sellisel juhul me leidsime, et sellest piisaks ning fond ise võib asuda ükskõik, ükskõik kus, kus valitseja seda tahab. aga peab ütlema, et ehm, me leiame, et ka ettevõte võiks olla Euroopas. sest nagu te igati õigesti ütlesite, peamiseks eesmärgiks on luua Euroopas majanduskasvu ja tagada meie konkurentsivõime. De facto on see niikuinii tõenäoliselt äh, sotsiaalettevõtetega, sest enamasti nad asuvad Euroopas ikkagi riskikapitali puhul me ei peaks võib-olla niivõrd suuri piiranguid eh, sisse viima. me ei saa ühisettevõtteid ju sellisel juhul kaasata. Eh, seega me peaksime olema ettevaatlikud ja mitte piirama seda ainult Euroopa riskikapitaliga. sellisel juhul jäävad kõrvale võimalused rahvusvahelist koostööd edendada. isegi kui ettevõtted algselt ei ole Euroopas, neid võiks ikkagi rahastada nii et ning võib-olla nad siis tulevikus äh, alustavad mingit tegevust ka Euroopas. nii palju asukoha kohta. mida ka võib-olla unustasin ära, võib-olla ei olnudki nii oluline, aga kokkuvõtteks ja kas, jah, seos äh, IFMD-ga, see on problemaatiline, sellepärast et äh, mis juhtub siis, kui äh, riskikapitali ettevõtja puhul fondi osalus ületab viissada miljonit. keskmiselt on tegemist kuueteist miljonilise, miljoniliste fond, ettevõtetega Euroopas, nii et seega selline oht on kauge, aga kui nii peaks minema, siis peaks äh, olema ikkagi neil endiselt õigus kasutada öö, äh, kaubamärki. Äh, nüüd tuleb muidugi poliitiliselt otsustada, kas tuleb eh, riskikapitali puhul kasutada Lex Specialist eh, või siis eh, ütleme, et alternatiivsete investeerimisfondide puhul kehtivad teised reeglid. ja kui lisaks täidetakse ka riskikapitalifondi nõuded ja ületatakse viiesaja miljoniline määr, sellisel juhul on ettevõte kaetud täiel määral FMT-ga, aga endiselt on õigus kasutada ka märgist riskikapitalifondi nii palju seosest. kokkuvõtteks me loodame väga, et äh, see mõte läheb läbi, süsteem peab olema erineva FNT-st ja me loodame, et tegemist äh, saab olema kerge äh, loomulise režiimiga. looda-, loodame, et ka portfoolio mm, eh, kohta käivad eeskirjad jäävad kehtima ning loodetavasti parlament ja nõukogu suudavad ka kiiresti edasi liikuda ning heaks kiita selle enne suve lõppu, suur aitäh! Thank you very much um,, I, I hope suur tänu, ma loodan, et ekspertidel ei olnud midagi selle vastu, et ma andsin kõigepealt komisjonile sõna, see annab ehk võimaluse ka teile omalt poolt kommenteerida neid seisukohti. ja nüüd uuesti sõna teile, proua juhataja. mulle avaldab tõesti muljet, sest see üksikasjalikkus ja see teadlikkus, mis teil on äh, riskikapitali teema suhtes, ma ei oodanud üldse nii konkreetseid ja häid küsimusi siia tulles. kui nüüd küsimused gruppidesse jagada, siis kõigepealt noteerimata ettevõtete kohta. on tõsi, et äh, ettevõtted, mis on noteeritud reguleerimata börsil, on tihti halvemas olukorras kui need, mis üldse ei olegi noteeritud. Teie aktsiakapital on hinnatud, aga teil ei ole tingimata likviidsust ja juurdepääsu uutele rahadele. paljud ei tohi investeerida börsil noteeritud firmadesse aga meie fondil on erand, meil on äh, õigus investeerida nendesse, mis on äh, noteeritud alternatiivbörsidel, mitte reguleeritud turgudel. nii et ettevõtted, mis on noteeritud reguleerimata turgudel, need võivad olla potentsiaalsed investeerimiseesmärgid. arutati ka saja tuhande eurose äh, lävendi küsimust nõndanimetatud feederfondid, mis meil on, neil on lävend sada tuhat eurot, sellel on mitu põhjust. esiteks erasektori puhul on täiesti teistsugused arutelud, teiseks töökoormus, ma võin hallata telefonikõnesid paarikümne-kolmekümne investoriga ja kirjavahetust, aga mitte mõne tuhandega ja Capricornis ähm, on meil ka nõndanimetatud Quest for Growth äh, vahend, praegu on äh, aktsiahinnad umbes viis eurot, kõik äh, jaeinvestorid, kes tahavad osaleda riskikapitalis, saavad teha seda, ostes börsil aktsiaid ja kui ta enam ei soovi või talle ei meeldi meie tulemuslikkus, siis ta võib need oma äranägemise järgi maha müüa kui me läheme üle lävendi viiskümmend tuhat või sada tuhat, ma ei ole päris kindel praegu, siis äh, te puutute kokku reguleerijatega Belgias oli üks näide, kus Belgia valitsus võttis vastu Archimedes seadusandluse, maksusoodustused ja nii edasi, kolmkümmend kaks tuhat investorit on täna, enamik nendest ei ole rahul, nad tahavad raha tagasi saada, sest nad tahavad osta maja või midagi muud ja nad on, neil on täiesti kõrini praegu sellest. fondifond on hea idee, et see oleks hõlmatud viieaastane piir, ma võin tuua ühe näite, üks meie portfelli ettevõtetest ähm, tahtis investeerida hübriidsõidukitesse, äh, leidsime Belgia firma, mis on tegelenud äh, paarkümmend aastat selliste energiatõusude ülekannetega, aga kahjuks äh, see ettevõte oli tegutsenud paarkümmend aastat, oli pankroti äärel me investeerisime kahe teise investoriga sellesse firmasse kakskümmend äh, miljonit äh, omakapitali, kakskümmend miljonit võlgadesse ja kostasime ära Hiina turgu. eelmisel aastal teeniti üheksakümmend miljonit eurot äh, tulu ma arvan, et peab olema ettevaatlik, kui me paneme selle viieaastase piiri, on olukordi, kus on parem investeerida juba olemasoleva platvormi ja juhtimismeeskonnaga olemasolevatele turgudele, kui teha midagi täiesti uut. mis puudutab depositooriumi, siis sellega seoses tahaksin märkida, et see on täiesti ebavajalik koorem nagu siin öeldi, me räägime osade kaupa kapitalist, sii-, alustame kahekümne viiest protsendist ja siis viie protsendi kaupa edasi, me kõik aktsiad on registreeritud, meil on audiitor, see kontrollib registritest iga aasta, kas need aktsiad, mis me oleme näidanud, ka eksisteerivad me arvame, et, et depositoorium või pank ei annaks eriti lisandväärtust, aga samas suurendaks halduskoormust. arutati päris palju või, või esitati päris palju küsimusi äh, alternatiivsete äh, investeerimisfondide äh, juhtide direktiivi kohta. IFMD direktiiv on toonud kaasa mitu asja Euroopas. riskikapitalisektoris on see tekitanud kaheklassilise ühiskonna. on riskikapitalistid, kes nii-öelda mm, lähevad opt-out'i teed, aga minu arvates on tegemist võlajuhtumiga, sest regulatsioonis on juba praegu väga raske veenda pensionifondi juhti või kindlustusfirma juhti investeerima riskikapitali, sest seda peetakse riskantseks, ma ei ole küll sama meelt, aga ikkagi me peame neid veenma, et nad investeeriksid. tegemist on alternatiivsete varade kategooriaga kõik teised äh, selle kategooria liikmed on reguleeritud täielikult selle uue direktiiviga, aga siis äh, riskikapitalistide puhul me ütleme, et meil on opt-out äh, võimalus. ma võin öelda, et te ei saa mingit raha, teiega isegi ei kohtuta. meil ei ole viiesaja miljonist lävendit, aga me oleme valinud opt-in variandi, seega järgime nõudeid täielikult, sest vastasel juhul ma katkestaksin rahavoo oma fondidesse. et me ei tahaks, et oleks kahe klassi kodanikud riskikapitalisektoris. Need, kes ei ole hõlmatud, nende jaoks võib see olla huvitav vahend, nii-öelda kvaliteedimärk. üks mure, said, mis mul on. võib-olla peaksin flaami keeles seda ütlema. kui äh, te ütlete, et peaks olema võib-olla seos äh, avalike Euroopa fondidega nagu Euroopa Investeerimisfond, siis äh, passi olemasolu või riskikapitalifondina reguleerimine ei peaks olema nõue selleks, et saada Euroopa Investeerimisfondilt raha. ma arvan, et komisjon tunneb täiesti õigustatult muret selle osalusmäära pärast. kas seda hakatakse kasutama, ma arvan, et äh, tõesti tekivad äh, arutelud, et äh, kas me järgime täielikult nõudeid, läheme seda teed või mitte täielikult, küsimus on ka kuludes ja ressursijaotuses kapitaliturgude süvendamine ja väiksemate fondide võimaluse parandamine kapitali saamiseks on asjad, millega peab tegelema, nagu Sofi ütles, tegemist on väga hea turustus äh, nimetusega, aga see tingimata ei pruugi kaasa tuua paremat kapitalivoogu avatud, suletud fondid äh, oli ka aruteluks, komisjon mainis seda. horisont kaks tuhat kakskümmend päris palju raha on esitatud, ma tõin välja innovatiivse, olen olnud kaasatud innovatiivsesse tööstusesse ja tuleviku üle toimuvatesse aruteludesse on investeeritud CIP programmi kaudu, mis ähm, on olnud äh, väga tõhus, seitsekümmend, kaheksakümmend miljonit, Euroopa Investeerimisfond eraldas äh, viiskümmend miljonit, siis veel paar-kolm lisainvestorit sellest Eh, kuna see tõstis usaldusväärtust ja umbes sada miljonit eh, Cleantech investeeringuid Euroopas. nii et eh, tõesti, see oli tõeline üle-euroopaline protsess. ma tahaksin öelda, et kui mingis programmis pakutakse välja hulgaliselt raha, siis on palju organisatsioone, või gruppe, kes tahavad samuti saada osa sellest pirukast. minu nõuanne tõesti oleks komisjonile ja ka antud juhul parlamendile, et püüdke raha kontsentreerida ja kasutada ära juba seda head tööd, mida Euroopa Investeerimisfond on varem teinud ja ärge püüdke fragmenteerida neid ressursse liiga palju, sest vastasel juhul me oma eesmärke ei saavuta. Mm, mulle tundub, et ma olen nüüd enamiku küsimusi läbi võtnud nüüd meil hakkab aeg otsa saama. võib-olla teie kolleeg soovib vastata veel paarile küsimusele. kui jäi midagi vastamata, siis palun teie kolleegile. väga lühidalt, ma ei korda üle seda, mida Joss juba ütles, ma olen nõus enamike asjadega, välja arvatud üks see küsimus saja tuhande euro lävendi küsimus, minu arvates on see natuke liiga kõrge, ma olen täiesti nõus, et äh, me ei peaks püüdlema jaeinvestori tüübi suunas, aga on äh, erinevus jaesektori ja saja tuhande vahel. väiksemate fondide jaoks võib see olla oluline, väiksemate fondide jaoks võib see sada tuhat olla liiga kõrge künnis, siis äh, arutati veel seitsmekümne protsendi investeerimislävendi üle, tõesti see äh, võib olla probleemiks olenevalt defineerimisest ja mõõtmisest. kas seda mõõdetakse fondi alguses või lõpus, seda võiks näha rohkem eesmärgina ja mitte niivõrd iga-aastaselt mõõdetava asjana, kus see igal hetkel peab olema jõutud seitsmekümne protsendina. veel üks küsimus oli seotud äh, portfelli ettevõtete asukohaga, ma olen täiesti nõus, et äh, investeeringud ei peaks piirduma vaid Euroopa portfelli ettevõtetega enamik investeeringuid muidugi peaks olema Euroopas, aga mitte üksnes äh, mujal ühisettevõtete stimuleerimine, vaid ka otseinvesteeringuid mm, muudesse maailma osadesse aitaks samuti luua stiimuleid vastavale sektorile Euroopast, nii et oleks hea, kui ka siin liiga piiravaks ei muututaks. Need olid minu peamised kommentaarid, lisaks nendele, mis juba käsitlemist leidsid. suur tänu, Philip, tagasi sulle sõna. ma teen väga lühidalt kõigepealt tahaksin tänada mõlemat kõnelejat, ma arvan, et teie panus on olnud väga väärtuslik ja tundub, et meil on üsna suur konsensus ja ma samuti töötan samas suunas. viie aasta reegel, see ei ole muidugi õige vahend eesmärgi saavutamiseks, eesmärk on, et äh, need rahad tõesti läheksid uutesse ettevõtmistesse, me ei taha, et need rahad läheksid tavalistesse ettevõtete tegevustesse. nii et me soovime, et ettevõte kas üritaks teha midagi uut või on tegemist uute ettevõtetega. aga me võime tõesti mõelda, et mida siis teha või kuidas reguleerida, et me jääksime ikkagi riskikapitali valdkonda ja ei kalduks tavapärasesse tegevusse. paljude kommentaaridega ma olen nõus, depositooriumi teema äh, selle kohta mul praegu uusi ideid ei ole, me võime arutada, mis on mõttekas, mis mitte, muudatusettepanekud on teretulnud, ma arvan, et üsna lihtne on lõpuks jõuda kompromissini ja loodetavasti kulgeb kogu protsess edasi sujuvalt. jah, niisiis suur tänu, suur tänu kõikidele, kes tulid äh,, ajakava, ajakava veel, mõlema raporti puhul Äh, raporti eelnõu esitamine kakskümmend märts, äh, muudatusettepanekute tähtaeg äh, kahekümne kaheksanda keskpäevaks, juhul kui see ei ole esmaspäev, ei. muudatusettepanekute läbivaatamine kakskümmend neli, kakskümmend kuus aprill ilmselt ja hääletamine komisjonis eh, eh, mai lõpus ja täiskogule juulis. see on üsna selline kiireloomuline protsess seega. suur tänu veel kord kõikidele, me oleme umbes viis minutit ajast ette jõudnud ja eh, ootame, kuni lahkujad saalist välja lähevad ja siis umbes viie minuti pärast jätkame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

okei okay.. niisiis, palun äh, jätkame nüüd istungit uh,. Äh, Philipp uh.. Philipp, me jätkame nüüd äh, istungit, jätkame Philipp Lambertsi show, show'ga. me oleme jõudnud siis päevakorrapunktini kaheksa, mis on üle-euroopaline energiataristu ja otsus number tuhat kolmsada kuuskümmend neli aastast kaks tuhat kuus, me teame kõik täp-, päris kindlasti, millest on jutt. Äh, juhtkomisjoniks on ITRE ja nüüd äh, Philippe Lamberts äh, saab sõna, aga juhtkomisjonis on tegelikult arvamuse koostajaks Anni Podimata, nii et, et ma võiks väga vabalt sõna ka talle anda ja tõesti teist korda ma olen juba ühe pärastlõuna jooksul raportöör ja seda nüüd teemal, millest ma suurt midagi ei tea. niisiis, tegemist on nende teemadega, millega me aeg-ajalt peame tegelema. ma ei lasku üksikasjadesse, niisiis asi puudutab siis rahastamistingimusi üle-euroopalistele energiavõrgustikele mis kulgevad siis paralleelselt üle-euroopaliste transpordivõrkudega ja asi on siis selles, et kuidas me valime välja prioriteedid ning millised on siis äh, projektide abikõlbulikkuse reeglid. ma olen teinud ainult mõned muudatusettepanekud. kõigepealt kui me valime välja projektid, siis meil peab olema selgesõnaline side Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, see on minu lemmikteema, te teate. kui meil on olemas selline üldine majandusarengu strateegia nagu kaks tuhat kakskümmend ja siis me unustame teda, selle ära üksikute õigusaktide juures, seda ei saa lubada, nii et see seos on oluline ning äh, loomulikult äh, asi on oluline, sest ma tuletaksin teile meelde, et äh, kaks tuhat kakskümmend üks oluline strateegia eesmärk puudutab siis just nimelt energeetikat niisiis energeetikavõrgustikud mängivad väga olulist rolli. näiteks kui me tahame loobuda tuumaenergia kasutamisest, siis kasut- ka,, tõusevad oluliselt energiatranspordi probleemid, nii et, et sellele tuleb mõelda. teiseks, me tahame äh, siis selles protsessis võimalikult vara sisse arvata ka siis äh, välismõjud. Äh, selles suunas me oleme ka mõned muudatusettepanekud teinud, me oleme esitanud muudatusettepaneku ka selle kohta, mis puudutab siis arvutusi, eh, me arutasime asja just komisjoniga enne meie istungit ja võib-olla see muudatusettepanek ei ole päris põhjendatud, ma ei näe siin komisjoni esindajaid, aga väga kaugel nad siit saalist ka ilmselt ei ole. nii et, et eh, võib-olla me peame seda asja veel uuesti arutama, üks asi, mida me sooviksime sisse tuua ning see põhjustas üsna eh, Äh, kirglikke arutelusid komisjoniga, nimelt et kui äh, kom-, kui projekti kulud kasvavad kolmkümmend protsenti, äh, siis tuleb projekt uuesti läbi vaadata ning ta võidakse ära võtta prioriteetide nimekirjast. komisjon leidis et, et kolmkümmend protsenti eelarvest kõrvalekaldumine on täiesti tavaline siis selline lähenemine mulle küll ei meeldi, me teame, et USA kongressil on terve rida reegleid ja kui äh, projektid kalduvad juba kakskümmend viis protsenti kulut-, esialgsest eelarvest kõrvale, äh, siis võidakse nende toetamine lõpetada. ma arvan, et sellise reegli paikapanemine, mis mõningatele võib tunduda väga karmina, ei ole sugugi mitte kasutu, eriti kui inimesed hakkavad ütlema, tavaliselt asjad nii käivadki kui kolmkümmend protsenti kõrvalekaldumine on täiesti tavaline, siis äh, kõik need finantskalkulatsioonid, mida projektide esindajad teevad, lihtsalt ei ole head. ma arvan, et me peaksime siin rõhutama distsipliini, me nõuame distsipliini riikidelt ja ma arvan, et me peaksime nõudma distsipliini ka erasektorilt ja kommunaalettevõtetelt. siis veel nendest arukatest võrkudest, ma arvan, et neid tuleb toetada Äh, võrdselt koos teiste infrastruktuuridega ja jällegi, kui me valime taastuvenergia, siis see on väga oluline asi. me äh, tunnistasime, tunnistame ka seda, et me ei ole juhtkomisjon ja mina ei ole selles valdkonnas spetsialist ja kui siin meie komisjonis äh, on inimesi, kellel on teadmisi selles valdkonnas, siis ma oleksin abi eest igati tänulik, aitäh. aitäh. Werner jah. see ettepanek äh, ei puuduta lihtsalt konkreetse direktiivi tühistamist, see puudutab Euroopa energiavõrgustike edasist arendamist ning komisjon ütleb, et kuskil kakssada miljonit eurot läheb vaja järgmise kaheksa aasta jooksul ning see loomulikult tähendab väga olulist äh, planeerimist, sada nelikümmend miljonit eurot läheb eh, elektrivõrgustikele, seitsekümmend miljonit eh, gaasile, kaks koma viis miljonit eh, CO kahe transpordi infrastruktuurile. niisiis oluline selles ettepanekus on see, ja, ja see, see on asi, mis on oluline ka meie komisjonile, kuigi juhtkomisjon, eks on siin ITRE komisjon, oluline on siis see, eh, mis on lisades. lisad, kus eh, toovad, eh, on välja toodud siis üksikasjalikud projektide kirjeldused, lisades kõnestatakse rahastamisest, nagu härra Lamberts ütles, selle, selles vallas on meil probleeme, lisas üks kõneldakse Äh, prioriteetsetest infrastruktuurikoridoridest ja piirkondadest ning äh, kaksteist punkti on siin ära mainitud. niisiis, äh, kõige esimeseks sammuks on see, et meil on vaja läbi vaadata, kas need koridorid ikkagi on õiged ja põhja, täiuslikud. on võimalik, et võib-olla tuleb neile kaheteistkümnele veel midagi lisada siis räägitakse ka piiriülesest CO2 võrgustikust ja süsiniku sidumisest ja ladumisest. Äh, mõnedes liikmesriikides, näiteks minu liikmesriigis, selles vallas suurt midagi ei tehta, sellepärast äh, meil on selline laenajapõhine lähenemine või kohalik lähenemine, aga kui asi on CO2 võrgustikest, siis meil Euroopas on olemas äh, ladustamispiirkonnad Äh, piirkond, see piirkond asub siis Põhjameres Ühendkuningriigi ja Norra vahel ning äh, vastavalt, ning Norra riigiettevõtte sõnul on sinna võimalik äh, ladustada siis kõigi Euroopa äh, Äh, kõik Euroopa CO2 jäätmed vähemalt kuussada aastat, kui meil on olemas korralikud äh, torud. Äh, hetkel meil on Ühendkuningriigi, Norra, Hollandi ja Saksamaa rannikuga see toruühendus olemas, nii et, et siin on olemas tõeline potentsiaal ladustamiseks, see on võimalik ning norralased ise toodavad gaasi, millest tekib null koma viis protsenti CO kahte ning ning äh, keemiliste protsesside abil saab seda veel vähendadagi ja ülejäänud CO2 nad siis lihtsalt ladustavad nendesse kivikihtidesse mere all. ma tean, et Poola on CO kahe eesmärkide vastu, sellepärast et nad tahavad endiselt kivisütt kasutada. nii et, et ma arvan, see süsiniku sidumise ja ladustamise tehnoloogia oleks väga oluline. teine oluline lisa on lisa kaks, kus räägitakse energiataristu kategooriatest seal on, äh, räägitakse sellest kahesaja kahekümne kilovoldistest kõrgepingeliinidest, äh, gaasiliinidest ja nõnda edasi, äh, räägitakse regionaalsetest kontsernidest, sellest, kuidas pakkumismenetlusi korraldada ning on veel lisasid, kus kõneldakse siis ühistest huvidest ning nendes lisades on tõesti väga pikk ja põhjalik kataloog ja ma ei tea, kas me suudame selle kõigega toime tulla, sellepärast et sellistes küsimustes on äh, tööstuskomisjon, juhtkomisjon. aga ma arvan, et me peaksime analüüsima neid lisasid, sellepärast äh, selle ettepaneku põhi, põhiosa on just nimelt lisades ja mitte tekstis kui me äh, need võrgustikud Euroopa Parlamendis lõime, siis Äh, tollane konkurentsivolinik oli see, kes äh, esialgse ettepanekuga välja tuli. nii et, et ma arvan, et äh, need kaks komisjoni, mm, me peaksime tegema koostööd lisa kuus vallas, mis puudutavad läbipaistvussuuniseid ja info avalikustamise suuniseid. ma arvan, et meil on vaja lähenemist, mis on kooskõlas kaks äh, tuhat kakskümmend strateegiaga. me peame silmas pidama, et äh, energiavõrgustikud äh, praegu kannatavad, sellepärast et nende planeerimine toimub riiklikul tasandil ja mitte Euroopa tasandil ma arvan, et seega on see ettepanek äh, palju olulisem ja nagu ma juba ütlesin, äh, see raport sisaldab väga olulisi punkte, aga ilmselt on veelgi punkte, millele tuleks tähelepanu pöörata. ma arvan, et muudatuste esitamise tähtaeg ei tohiks olla liiga peatselt. meil on juba isegi väga palju tööd ja ma sooviksin, et see tähtaeg oleks pärast jõulu, pärast lihavõttevõtt. aitäh see paber, mis minu ees on, ütleb, et kahekümne kaheksas märts on muudatuste esitamise tähtaeg, nii et, et ma küsin sekretäriaadilt, äh, kas me saaksime äh, seda tähtaega muuta. Anni, sa soovisid ka sõna? aitäh! ma tahaksin tänada raportööri Philip Lambertsit. kahjuks, Philip, ma ei ole raportöör ITRE komisjonis sellepärast et ma olen ITRE komisjoni endine liige. mul on väga hea meel, et ma olen nii sõbralike saadikute hulgas, aga kuna meie delegatsioonis on toimunud sisemised muutused, siis ma pidin sellest komisjonist ära tulema. aga ma olen variraportöör Philippi arvamuse osas ning ma ka tahaksin kasutada võimalust ja tänada teda suurepärase töö eest. ma arvan, et Äh, need muudatusettepanekud, äh, mis on esitatud, lähevad õiges suunas, need on hästi, hästi suunatud ja neid tuleb toetada ning ma tahaksin eriti mainida neid muudatusettepanekuid, mis edendavad keskkonna aspekte ning nõuavad äh, kahekümnele protsendile alternatiivsete energiaallikate osa tõstmist. samuti on muudatusettepanekuid, mis nõuavad arukate võrkude loomist, see, ma räägin muudatustest kakskümmend üks ja kakskümmend kuus, ning loom-, samuti muudatusest, mis nõuab kasumite jagamist. see on samuti väga oluline muudatusettepanek, nii et, et ma arvan, et kui arvestada seda, et Euroopa võrgustikud on väga kriitilises olukorras praegu, et konkreetsete probleemidega tuleb tegeleda selleks, et kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärke saavutada, eriti alternatiivsete energiaallikate vallas, siis me peaksime tava, tagama endale tõesti suurema varustus, energiavarustuskindluse Euroopa Liidus, kui meil ei ole vajalikku äh, taristut, kui töötaristu ala lõpule ei viia, eriti nendes valdkondades, kus meil on äh, suuri võimalusi taastuvenergiat kasutusele võtta, kui me ei loe vajalikku taristut, taristut, kui me neid äh, allikaid ei ühenda võrgustikuga, siis meil jääb see suurepärane võimalus kasutamata ja me ei saavuta neid eesmärke, mis me oleme seadnud ja me ei lõika ka keskkonnakasu raportöör on juhtinud siin tähelepanu seosele Euroopa võrgustike ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vahel ning nendele sotsiaalsetele eesmärkidele, samuti rohkemate töökohtade loomine ja nõnda edasi. niisiis üks ettepanek, millele tahaksin keskenduda ning ma tahaksin paluda, et raportöör avaldaks oma arvamust selles konkreetses küsimuses, arvestades seda kriisi, milles me praegu oleme, äh, tehakse äh, suurt vahet liikmesriikide laenuvõimaluste vahel ja erinevate investorite võimaluste vahel ning need suured erinevused võivad tuua kaasa ebavõrdsuse ning takistused taristute rahastamisel ja eriti, kui arvestada siin eh, suurt rolli, mis erasektoril nende projektide rahastamisel on, ma arvan, et tegemist on teemaga, mida tuleks kaaluda. me peame nendest takistusest lahti saama selleks, et me soovi, saaksime tõhusalt toimida kogu Euroopa Liidus, meil on vajalik eh, üles ehitada see taristu. veel üks eh, punkt, mida Philip mainis see puudutab äh, selle ettevõtmise strateegilist iseloomu. Euroopa Liidu rahastamine peab toimuma sellisel moel, et igasugune ebaaus konkurents äh, on võimatu, eriti kui jutuks on äh, need projektid, mis tõesti on prioriteetsed, aitäh! Anybody suur aitäh, kas keegi tahab veel sõna võtta? mina räägin Alde nimel, kuna kedagi teist ma siin ei näe, siis tahaksin ütelda, et Philipp, kui sa arvad, et kui sina sellest teemast midagi ei tea, siis võin kinnitada, et mina tean veelgi vähem. aga ma usun, et äh, palju, mis äh, liikmed on öelnud, on päris mõistlik. seega oma fraktsioonis jätkan ka variraportööriga tööd, aga tahaksin Äh, rääkida natukene rohkem sellest, mis sa, Philipp, ütlesid äh, kulude kohta. ma nõustun sellega, et kui äh, kulud lähevad üle eelarve, siis tuleb seda muidugi lähemalt vaadata. ma ei taha väita, et see peaks olema automaatne. aga toetan sind. küll aga tekkis mul küsimus selle kohta, kuidas pakkumiste käigus asjad toimivad eh, Euroopa Liidus, võib see olla päris hirmutav teatud investoritele. ning kas selle ning üle eelarve minevate asjade vahel on seos ma ei taha, et korraga muutuksid asjad kaks korda kulukamaks ja kaks korda keerukamaks. samas, aga, sest me näeme, et asjad on juba niigi piisavalt keerukad. ma arvan, et me peaksime üritama paremaid lahendusi leida, ma lihtsalt praegu mõtlen valju häälega, aga võib-olla oleks hea, kui me üritaksime üritada mingit tasakaalu saavutada. samuti sekretäriaat äh, oma arvestuste kohaselt ütleb, et me võiksime muudatusettepaneku tähtaega muuta. Äh, selleks oleks üksteist aprill, mitte kakskümmend kaheksa märts, kui raportöör on nõus ning äh, kolmekümnendal mail siis arutaksime muudatusi ning kolmekümne esimesel mail hääletaksime ning kahekümnendal juunil oleks ikkagi peamises komisjonis võimalik äh, hääletada. Philipp, kui sa oled nõus sellega? jah, mingeid probleeme sellega ei ole, päris ausalt. vaadates praegu komisjonis ringi ja vaadates ka komisjoni töökoormust, siis tekkis mul küsimus, kas on arukas nõuda arvamusi niivõrd paljude teiste küsimuste kohta. Werner äh, palju sellest, mis sa ütlesid, seda võiks arutada ITRE-s. ma ei usu, et me peaksime erinevates komisjonides eraldi seda arutama, eriti kuna Econil on tõesti niivõrd palju asju arutada. me ei saa seda enam muuta küll, aga praegu oleks minu esmane reaktsioon selline. teiseks, tähtaja pikendamine, jah, aga jällegi teie seda tahate ei, probleeme mul sellega ei ole, aga mida rohkem asju venivad, seda rohkem läheb meil aega vaja sekretäriaadis ja mujal. jah, ma muidugi võin seda kaaluda, aga kas ei oleks võimalik pigem kiiresti seda ITRES teha, mitte läbi e- ECONi seda ajada? me mõlemad oleme mõlemas komisjonis, ma ei tea, kas, miks me ei võiks otse siis ITRES tööd teha? Well, we, we, we could put a kind of uh... me võiksime uh, kuidagi Egoni varjus seda teha. Ja, das mag sein, dass der Kollege Lamberts von den Grünen über... jah, kolleeg Lamberts äh, Rohelistest äh, on tõesti suure töökoormuse all praegu, kui tal on nii palju raporteid vaja kirjutada, aga kui me leiame, et Econis ei ole vaja seda arutada, siis ikkagi ei läheks arvesse teatud konkurentsi- ja majandusaspektid Euroopa lisaväärtus. ma arvan, et võib-olla teatud tähtaegu, aegade puhul tuleks vaadata, kuidas me hakkama saame, aga võttes arvesse, et on ka lihavõtted, siis oleks meil vaja rohkem aega, nagu ka esinaine ütles ma arvan, et sellest ei piisa, kui ainult variraportöörid äh, sõna võtavad ja teised lihtsalt figureerivad kuskil. jah, ma tean, et äh, see projekt on väga oluline ja ma olen nõus, et tuleb lisaväärtust ka rõhutada ning äh, kui te rääkisite sellest, et tegelik probleem Äh, on selles, et äh, ühest küljest on tegemist Euroopa äh, reguleerimisalaga, aga ikkagi arutatakse liikmesriikide põhiselt, siis jah, see on probleemiks. jah, Philippe, ma kinnitaksin veel üle, et koordinaatorite koosolekul me oleme seda arutanud ja Jean-Paul kindlasti aitab mind. ja me koostame arvamusi ainult siis, kui me leiame, et nende koostamine on vajalik ja kui fraktsioonid on oma huvi üles näidanud. me küll üritame arvamuste hulka vähendada, aga jah, selle me otsustasime koostada. nüüd äh, jääme siis selle uue kava juurde tähtaega äh, testimise tähtaega üksteist aprilli, et Werner saab äh, ka lihavõtete ajal need läbi vaadata ja seejärel mais vaatame need läbi kolmekümnendal vaatame muudatusettepanekud läbi ja kolmekümne esimesel hääletame. sellega oleme me läbi vaadanud kaheksanda päevakorrapunkti ja ma usun, et äh, Jean-Paul, sul oli veel muude küsimuste all midagi? jah, pean ütlema, et täna hommikul kella üheksast peale istun siin ja tahaksin tänada tõlke, kes on olnud kindlasti kõige arvukamaks publikuks äh, tänase päeva puhul ja tahaksin just nimelt juhtida teie tähelepanu sellele. meil on siin äh, õnneks läinud ja meil on tõlgid, aga kui tegemist on tehniliste koosolekutega, muuhulgas ka delegeeritud äh, õigusaktide kohta triloogil, siis seal tõlke ei ole. ma pidin esmakordselt Äh, koordinaatorina äh, paluma tõlki sosintõlkeks, aga tõesti, see ei ole hea lahendus, äh, kui tegemist on tundide pikkuse aruteluga, mis toimub inglise keeles. ma arvan, et tegemist on ikkagi demokraatia küsimusega meie Euroopas. kui te muidugi tahate, et kõik saadikud äh, õpiksid kuusteist või kakskümmend kolm keelt, äh, siis vastasel juhul jah, on ikkagi oluline, kui me tahame tööd teha, et tõlge oleks meie äh, motoks on äh, koos äh, mitmekesiselt ning keeled seal mitmekesisust ka kajastavad. kirjutan siin ka kirja ning kus räägin erinevatest meetmetest, mis on võetud kulude kokkuhoidmiseks. aga see ei ole vastuvõetav. kui me tahame vältida kulusid, siis tuleks võib-olla piirata reise Birmasse ja mujale, mille kohta mingit teavet ei ole, ei tea, mis seal toimus, mingisugust debriefingut ei ole Äh, äh, ka tõlgi saadetakse sinna, samas aga me teeme tööd neljasaja leheküljelise dokumendiga, äh, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja kus meil ei ole mitte mingisugust lingvistilist abi. ma kardan, et kui siin mingit lahendust ei leita, siis me lihtsalt lõpetame töö tegemuse. parlamendi president ja juhatus siis peavad ise hakkama saama. me üritame kohal olla, üritame palju tööd ära teha Äh, nii siin komisjonis kui ka mujal tõlkide abi on hädavajalik selleks, et me suudaksime oma tööd teha, et tõlgid teevad väga head tööd, meil on neid vaja. ja ma loodan, et te jõuliselt annate sellest teada ka parlamendi presidendile ja juhatusele. Yes, I, I know Werner wants to speak, but if... Äh, Werner soovib veel sõna, aga uh,. Jean-Paul Gosses uh, recht geben that.... olen täiesti nõus härra Gossesiga. meil on tihti tegemist keeruliste õigusaktide ja keeruliste raportitega ja meil on tarvis tõlget oma emakeelde. ma ei räägi siin mitte ainult tõlkekabiinidest, kus nendest jäi rohkem rahvast praegu kui saalis, aga ma räägin sellest, et paljud teemad on niivõrd vastuolulised ja niivõrd keerulised, et meetmed, mida võetakse Saksa presidendi ja eesistumisel Euroopa Parlamendis, need tulevad kasuks pigem inglise keelele. ma muidugi austan meie esimehe emakeelt, aga me peame austama ka teisi keeli. üks asi, millega ma ei ole nõus härra Kuseisiga, esimene reis Birmasse kus mina käisin, ma juhatasin seda delegatsiooni, see oli esimest korda viieteist aasta jooksul ja oli vaid kaks tõlki, kes meiega kaasas käisid. kui meil oleks olnud prantsuse kolleegid kaasas, oleks võib-olla olnud neli tõlki, sest eh, ka prantsuse keele tõlge oleks tagatud, aga meil oli vaid kaks tõlki, absoluutne miinimum selliste missioonide puhul, nii et eh, ma arvan, et see näide, mille te valisite just Birma eh, see ei olnud väga õnnestunud ma tean, et äh, mõnikord on delegatsioonidel kaksteist või rohkemgi tõlki kaasas, kes on käinud teistest riikidest, nii et äh, Birma ei olnud väga hea näide, äh, kui seada küsimuse alla tõlkide kasutamine. jah ma ei olnud piisavalt selge, ma ei äh, kritiseerinud siin tõlkide saatmist äh, Birmasse, vaid seda, et väga palju saadikuid sinna saadeti äh, ma ei rääkinud üldse sellest, kui palju äh, tõlke seal oli, aga minu mõte oli selles, et me reisime väga palju ja võib-olla oleks äh, hea reiside peal kokku hoida. mina ise ei reisi, nii et seega võin teile õppust anda siin. Well, thank you very much um,. Jean-Paul, I suur aitäh, Jean-Paul, ma toetasin sinu soovi tõlkide saamiseks ja sekretäriaat kindlasti informeeris sind sellest. me teeme tõsist äh, tööd ja mm, tihti mitmetel isakohtumistel töötame mitmes äh, keeles, äh, käime delegatsioonidega ka ilma tõlkideta Singapuris, Hongkongis ja mm, püüame kasutada järjest vähem, ma muidugi võin tõstatada selle küsimuse parlamendi presidendiga, kui soovid, ma muidugi tegin seda ka juba komiteede esimeste konverentsil, ja kõik see on mõjutanud ka meie komisjoni, aga ka Mm, hea on tõstatada need äh, teemad avatult, et ka äh, teised teaksid, me peame ka tõlkida laskma nüüd koju minna. vastuseks sellele, mida Jean-Paul tõstatas, ma olen täiesti nõus, ma tahtsin lihtsalt öelda, et äh, samasugune arutelu toimub parlamendi juhatuse kontekstis ja juba on tehtud otsus, mitte nüüd küll ümber kaaluda, aga püüda leida väga konkreetset alust seoses missioonide ja reisidega selleks, et säästa raha, mis on kõik. aitäh! Anni äh, muidugi on äh, parlamendi asepresident, Werner. veel üks väga lühike küsimus ähm, ase esimehele. juhatus otsustas mitte kasutada nii palju tõlke, kas on aga vaadatud, kui palju ametikohti on loodud peale suulise ja kirjaliku tõlke. üle viiesaja koha parlamendi üldises administratsioonis, ma ei tea, ma ei usu, et see kõik on nüüd kasulikul otstarbel. ma ei tea, kas härra Langen räägib uutest ametikohtadest äh, tõlke kontekstis, sest see ei ah,, üldiselt hästi. on otsus ratsionaliseerida kõiki kulusid, sõltumata sellest, kas on seotud tõlkimise, missioonide, reisikuludega. tegemist on põhimõttelise seisukohaga. praeguses olukorras me oleme muidugi nõus ja me oleme avatud igasugustele edasistele ettepanekutele ja kommentaaridele liikmetelt. Need arutelud jätkavad, jätkuvad ilmselt veel vähemalt paar nädalat ja me oleme hea meelega valmis kuulama ära kommentaare ja konkreetseid ettepanekuid. nii Äh, aitäh, ma arvan, et äh, ülejäänud arutelu sel teemal võiks toimuda vastavates foorumites, suur tänu tõlkidele, nagu ma ütlesin, me hoolime teie mm, tööst ja meil on hea meel, et te äh, olete meiega kohtumiseni homme hommikul.